colleagues, um, if you don't mind, I am going to make a kallid kolleegid, kui teile sobib, siis ma alustaksin koosolekuga ja alustame õigeaegselt täna hommikul, sest meil on külalised, kes peavad ka lahkuma. ja meie tahaksime kõik oma koosolekuid õigel ajal alustada. tänan kõiki, kes on tulnud õigel ajal siia me tegeleme täna äh, sisejulgeoleku alase äh, operatiivkoostööga ja esimene teema päevakorras ongi sisejulgeoleku alase operatiivkoostöö alalise komitee koosi tegevus ning samuti operatsiooni Archimedese tutvustus. härra Piantedosi ettekanne on meil täna kavas kes on COSI esimees äh, Itaalia eesistumise perioodil, samuti Euroopa Liidu direktori Weinbreiti ettekanne on kavas. kallid kolleegid, nagu teate, siis sisejulgeolek on selline teema, mis on meie poliitilises äh, tegevuskavas äärmiselt olulisel kohal. ja ma leian, et äh, pärast sellist esialgset arutelu millele järgnevad suulised küsimused, siis see arutelu annab meile sellise üleüldise ülevaate, millised on need tegevused äh, operatiivkoostöö vallas. kõigepealt härra Piantedosi, kes on COSI eesistuja ja tegeleb äh, operatiivkoostööga sisejulgeoleku vallas COSI on asutatud vastavalt artiklile seitsekümmend üks tegemist on alalise komiteega nõukogus, mille eesmärgiks on tagada seda, et sisejulgeolekualane operatiivkoostöö on Euroopa Liidus tugevdatud. tahaksin meelde tuletada kõikidele kolleegidele, et see loodi selleks, et lihtsustada koostööd äh, vastavate pädevate asutuste ja liikmesriikide vahel. mis puutub meisse siin Euroopa Parlamendis, siis riikide parlamendid ja Euroopa Parlamenti tuleb alati kõikides menetlustega kursis hoida. pärast härra Piente Toosi ettekannet äh, esineb äh, härra Wainwright, Europoli direktor kes tutvustab meile siis konkreetsete näidete valal, mismoodi toimub Euroopa eh, Liidu sisejulgeolekualane operatiivkoostöö ja ta tutvustab meile operatsiooni Archimedes, mis on Euroopa Liidus üks eh, suurimaid eh, ühisprojekte, mis kaasas siis tuhandeid politseiametnikke. kõigepealt siis härra Piantedoosi, palun. aitäh härra esimees. lugupeetud libe komisjoni liikmed, tere hommikust kõigile. tahaksin kõigepealt teid tänada selle eest, et olete mind siia kutsunud ja et ma saan äh, teie ees esineda selle teema kohta on, mind on juba tutvustatud, aga mina tahaksin samuti ennast tutvustada, mina olen äh, Itaalia siseministris, äh, sisejulgeoleku äh, eest vastutav isik ja tegelen ka politsei koostöö ja koordineerimisega. täna aga võtan sõna sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee COSI eesistujana ja olen väga tänulik libe komisjonile, et ma sain võimaluse täna tutvustada äh, meie tegevust ja saan esindada kõiki ülejäänud kahtekümmet seitset ähm, liikmesriiki. nagu juba öeldud, siis COSI on äh, loodud kahe tuhande kümnendal aastal pärast äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist. meie ülesandeks on lihtsustada operatiivkoostööd liikmesriikide ja Euroopa Liidu ametite vahel. komitee on üsna noor, me tegutseme operatiivselt ja nagu öeldud, siis on loodud artikkel seitsekümmend ühe alusel Euroopa Liidu toimimise lepus, lepingust ning vastavalt nõukogu otsusele sada kolmkümmend me oleme üsna dünaamiline meeskond, meie tegevuskavas on see, et me üritame pidevalt olla ajakohastatud, mm, siis informeeritud sellest, mis toimub kuritegevusega. me tegeleme Euroopa Liidu sisejulgeolekuga ning mm, kõigepealt me tahaksime vaadata, millised on peamised ohud sisejulgeolekule ning panna siis paika need meetmed, kuidas võidelda kuritegevusega erinevate politsei, poliitikatsüklite meetmetega, millest räägib konkreetsemalt äh, Europoli direktor. tegemist on ka liikmesriikide vahelise operatiivkoostööga, üritame kõikide Euroopa Liidu ametite tegevust koordineerida. lisaks sellele tahame me tõhustada erinevaid seoseid sisejulgeoleku vahe ning välismõõtme vahel Euroopa Liidus ning soovime nõukogu ette viia meie sisejulgeolekualased hinnangud. juba asutamise algusest äh, oleme komitees töötanud koostöös komisjoniga ning teiste ametitega selleks, et luua mehhanismid, mille abil on võimalik koordineerida erinevaid operatiivtegevusi Euroopa Liidus, mille abil oleks võimalik tegeleda kõige suuremate ohtudega sisejulgeolekule. üritame lõimida ehm, erinevad vastused ühte ja koordineerida tegevust Euroopa Liidus Äh, aluslepingu artikkel, mille alusel on loodud COSI, näeb ette, et COSI äh, annab aru oma tegevusest äh, riikide parlamentidele ja Euroopa Parlamendile. oleme võtnud vastu kolmanda raporti, mis tegeleb siis eelmise aasta tegevusele ning katab siis kolme eesistuja tegevust nõukogus. koostöö toimub liikmesriikide politseijõudude vahel, meil on põhiliseks instrumendiks selle koostöö raames nõndanimetatud poliitikatsükkel, tegemist on koordineeritud mitmeaastase tegevuskavaga, mis on mitmedistsiplinaarne. meil on paika pandud erinevad strateegilised eesmärgid äh, millele on aluse pannud äh, ministrite nõukogu. me järgime seda, mis toimub kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. oleme pannud paika ka operatsiooni Archimedes, mis on äh, uus, uus väga suure mõõtmeline äh, operatsioon, mille eesmärgiks on võidelda organiseeritud kuritegevusega, millest siis peagi hakkabki teile rääkima härra Wainwright. poliitikatsükkel ja kõik need aspektid, mis meil on juba paika pandud suhetes parlamentidega, ongi need aspektid, mille peal ma tahaksin natukene peatuda ja millega tegeleb esmajoones just Itaalia oma eesistumisperioodi ajal. nagu juba öeldud, siis COSI üks omadusi on operatiivsus, meil on äh, võimekus äh, oma tegevuskavas äh, lisada uusi väljakutseid, millega tuleb tegeleda sisejulgeoleku alal ja me üritame välja töötada konkreetsed vastused nendele ohtudele. seetõttu just eelmise aasta juunis sai kokku ministrite nõukogu ja kes võttis vastu dokumendi, mis tegeles äh, KOOS-i tulevikuga, kus oli siis paika pandud need prioriteedid ja peamised tegevused Need prioriteedid on järgmised. terrorismi vastu võitlemine, selle sotsiaalse nähtuse ja ennekõike kriminaalse nähtuse puhul on koosil võimalik tegeleda konkreetsete gruppide najal, üritame võidelda näiteks välisvõitlejate nähtusega konkreetsete meetmete abil me tahame lihtsustada erinevate osapoolte vahelist koostööd ning tegeleme radikaliseerimise vastu võitlemisega, üritame võtta arvesse sotsiaalseid aspekte ning samuti vaadata, mis toimub julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga erinevate ametite vaheline koordineerimine, koostöö on väga oluline, nagu ma juba ütlesin, selliseid ameteid on väga palju, kes tegelevad sisejulgeoleku teemadega ja kes on dialoogi kaasanud väga palju erinevaid osapooli Euroopa Liidus, eh, nii liikmesriikides kui ka koos liikmesriikidega. COSI tegeleb sellega, et eh, korraldab seiret selle koostöö üle, eh, üritades just vaadata, tagada seda, et agentuuride vaheline teabevahetus toimib ladusalt vaatame, milline on praegu olemasolev juriidiline raamistik ja pidades kinni ka andmekaitsenõuetest sise- ja välisjulgeoleku lõimimine on ülioluline, see on ka üks Itaalia eesistuja prioriteetidest. Euroopa Liidu julgeolek, eriti just sisejulgeolek, on oluline kodanikele, nende põhiõigustele, Euroopa institutsioon, institutsioonidele, riikide asutustele. ükskõik milline sise- või välispoliitika Euroopa Liidus, tegeledes ähm, julgeolekuga, peab panema paika põhimõtted ja eesmärgid, äh, milleni jõuda oleme mm, siis pannud paika erinevad meetmed eesmärkideni jõudmiseks ja seetõttu on ka väga oluline koostöö ja suhe komisjoniga, Euroopa Komisjoniga ka. paneme siis paika tegevused, võttes arvesse ka välismõõdet, välismõõde puhul on ju julgeolek väga oluline, näiteks laienemis- ja naabruspoliitikat silmas pidades. väga oluline on ka suhe välisteenistusega ning samuti Välisjulgeoleku Komiteega võttes arvesse ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. siin on põhimõte, mida tuleb arvestada, seda, millised on need suurimad ohud Euroopa Liidule, sest need arenevad väga sageli ka väljaspool Euroopa Liitu. tegemist on eh, kolmandates riikides olevate tõeliste sõjakolletega ja samuti tule, tegeleme me sellega äh, siis ka erineva ebaseadusliku kaubandusega, relvade salakaubaveoga, narkootikumide salakaubaveoga ja nii edasi, sellega ju kõigega äh, tegeleb organiseeritud kuritegevus. Äh, kuritegelike organisatsioonide tegevus nõuab meilt väga konkreetseid ja ajakohastatud meetmeid. seetõttu ongi ülioluline äh, koostöö sisetasandil, me peame leidma äh, sidususe kõikide instrumentide vahel ja teeme, peame tegema koostööd kolmandate riikidega. on mõningad konkreetsed instrumendid, mida meie oleme eesistumisperioodil tugevdanud, ennekõike Interpoliga koostöö tegemist on tõelise globaalse peategelasega, kes tegeleb rahvusvahelise politsei koostööga. oktoobri ministrite nõukogu võttis vastu koosi ettepaneku muuta tõhusamaks äh, Interpoli andmebaaside kasutamine välispiiride kontrollimisel Euroopa Liidus. lisaks sellele erinevate sünergiate koordineerimine agentuuride vahel, nagu näiteks Frontex ja Europol. see on lisaks äh, väga oluline teema ning äh, sellest räägitakse täna nõukogus äh, ühel koosolekul, mis algab kell kümme, kuhu ma pean minema, seetõttu ma paluksingi ähm, vabandada selle eest, et ma pean siit ära minema. Kuusi teeb koostööd Euroopa Komisjoniga ning kõikide nende äh, Ehm, kolmandate riikidega, välisriikidega, kes soovivad laienemisprotsessis osaleda. komitees me arutasime just eile eduaruannet, komisjoni eduaruannet Balkani, ehm, Lääne-Balkani riikide kohta. komisjoni raportites tuuakse välja mõningad kriitilised punktid, mis puudutavad rahvusvahelist politsei koostööd nendes riikides ning meie üritame välja töötada operatiivkoostöö vorme selleks, et nende kriitiliste küsimustega tegeleda. teine väga konkreetne meede on see, et tuleb panna paika meetodid, töömeetodid ja moodused. COSI on Euroopa Liidu ähm, tippkomitee, me peame äh, alles jätma sellised aspektid, mis on just seotud operatiivsusega, selleks et me saaksime tõhusalt vastuseid anda maailmas toimuvatele probleemidele. meil on komitees pidev tähelepanu pööratud töömetodoloogiale, mille abil oleks võimalik kiireid vastuseid välja töötada, mis oleksid ka tõhusad. ning lõpetuseks tahaksin parlamendiliikmete tähelepanu pöörata sellele, et KOOS-i roll uue äh, julgeolekustrateegia, sisejulgeolekustrateegia väljatöötamisel on ülisuur. vastavalt äh, ministrite kokkuleppele, sise- ja õigusministrite äh, kokkuleppele juunikuus, siis sisejulgeolek peab saama ministrite jaoks aina öö, konkreetsemaks öö, referentsiks öö, ning äh, politsei koostöö liikmesriikide vahel peab olema aina tõhustatum. see ongi just põh-, põhjus, miks Itaalia eesistumise vahel on COSI äh, erinevate rühmade, töörühmade ja äh, komiteede vahelist koostööd koordineerinud, ehitamaks üles uus sisejulgeolekustrateegia nagu ministrite nõukogus öeldud, juunis on meil vaja töötada välja uus strateegia sisejulgeoleku alal. me peame tegema koostööd nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel nõukogu panus selles protsessis on viinud eh, järelduste eelnõuliini, mis just eile koosi koosolekul vastu võeti ja mis läheb detsembri nõukokku ministrite ette. Itaalia eesistumise ajal on COSI töötanud välja väga palju erinevaid eelnõusid, millega minna edasi läbirääkimistele ja oleme eh, just tuginenud põhimõtetele, nagu näiteks meil on vaja poliitilist dokumenti, mis oleks lühike, millel oleks strateegiline väärtus, mis paneks paika läbivad teemad, mis oleksid ka kõige olulisemad me ei tahtnud äh, näiteks kuritegude nimekirja välja töö pakkuda, vaid pigem metodoloogiat, äh, mille abil oleks võimalik erinevaid kuritegeliku nähtusi tuvastada, millele keskenduda. teine põhimõte oli struktuur uue strateegia jaoks ja see on järgmine. ennekõike tuleb tuvastada ohud ja väljakutsed äh, poliitikatsükli abil tuleb mitmedistsiplinaarne eh, strateegia välja pakkuda, võitlemaks nende nähtuste vastu, eh, mis on kõige ohtlikumad eh, Äh, tuleb tegeleda teabevahetusega, uute tehnoloogiate kasutamisega ning samuti tuleb koostööd edasi arendada teadusvaldkonnaga, teadusuuringutega. see on meie arvates äärmiselt oluline tuleviku väljavaateid silmas pidades. uuringud ja, ja protsessid äh, koordineerime Europoli ja Eurojusti vahel, koordineerimine ka teiste strateegiate, uimastipoliitikaga, äh, küberkuritegevusega ja nii edasi ning äh, lõpetuseks äh, tuleb äh, õigusraamistik praegu, praegu olemasolev õigusraamistik konsolideerida, selle asemel, et uusi instrumente välja pakkuda. teine oluline ettepanek struktuuri osas on see, et strateegias räägitakse just nendest aspektidest, mis puudutavad meie suhteid sise- ja välisjulgeoleku vahel. näiteks tuleb ka teha ka operatiivkoostööd kolmandate riikidega, eriti just nende riikidega, kust tulevad need ohud meie sisejulgeolekule või mis on siis transiitriikideks. eriti just rändevoogusid silmas pidades, aga mitte ainult. rõhutati seda, et meil on vaja sidusust kõikide Euroopa Liidu poliitikate vahel, rääkides julgeolekust. ning osutati sellele, et meil on vaja suuremat koostööd liikmesriikide saatkondade vahel ja Euroopa Liidu delegatsioonide vahel ning erinevate osapoolte vahel, nagu eh, näiteks politseijõud, mida ma enne mainisin. ning lõpetuseks see dokument äh, viitab sellele, et tuleb tähelepanu äh, osutada eriti just põhiõigustele sisejulgeolekustrateegia peab aitama kaasa sellele, et me loome keskkonna, kus äh, kodanikud on kaitstud, tunnevad ennast kaitstust ja teavad, et, et nende põhiõigused on kaitstud. me peame tegema koostööd kodanikuühiskonnaga selleks, peame kaasama, mõtlema just kaasavale ja siduvale Äh, sotsiaalmõõtmele ju seetõttu ongi Itaalia eesistuja mõelnud sellele, et me peame rohkem äh, asetama rõhku äh, põhiõiguste ametile, keda mina siis olen kutsunud Koosi töös osalema viimasel ajal. seda seetõttu, et meie arvates meil on vaja pidevalt vaadata üle, mis on toimumas julgeoleku äh, valdkonnas ja vaadata, kuidas siis põhiõigused on tagatud kõikides valdkondades. meil on ka teisi väljakutseid, mis puudutab kodanike julgeolekut ja see on seotud põhiõigustega, see aga on seotud põhiväärtustega, millele tugineb just Euroopa Liit. ma loodan, et äh, KOOS-i tegevuse ülesehitus, nii nagu ma seda kirjeldaksin, saab teilt toetuse, teie komisjonilt toetuse ja kui teil on küsimusi, siis ma jään teie äh, käsutusse. tänan tähelepanu eest. suur aitäh selle ettekande eest. ma arvan, et äh, nüüd on selgeks saanud, et meil on vaja koosilt võib-olla kuulda täpsemalt eraldi teemade kohta ülevaateid, ma arvan, et sellest on juba pikk aeg möödas, kui koosil viimati meie juures esinemas käis ja ähm, ma usun, et tõesti, kui härra Wainwright ka tuleb meie komisjoni, siis pigem räägime nendest operatiivsetest teemadest, millega me tegeleme ja räägime kas siis andmebaasidest või salakaubandusest. aga muidugi oli kasulik kuulda ka sissejuhatust. ilmselt esitad, esitavad kolleegid ka küsimusi pärast Reinlandi eh, ettekannet eh, Rainrait omakorda hakkab Äh, ehk rääkima meile organiseeritud kuritegevuse vastasest kõige suuremast operatsioonist. suur aitäh, äh, suur tänu Ravi äh, Antadosile ka, tõesti, ma tutvustan teile lühidalt operatsiooni Archimedes, Euroopa Liidu poliitikatsükli äh, rakendamise näitest. kahjuks ei ole heli sellel filmikesel. As you know, we are highly technically proficient. nagu te näete, eh, Europol on tehniliselt väga professionaalne. Eh, nii, ma vist eh, vedasin oma kolleege alt sellega, aga hea küll tegelikult on tegemist konkreetse näitega sellest, äh, kuidas äh, poliitikatsükkel annab tulemusi. Äh, valmistati ette Haagis meie peakorteris kakskümmend viis korrakaitseorganisatsiooni üle Euroopa Liidu ja veel kaugemaltki osales selles operatsioonis äh, ning ähm, see oli tõesti väga hästi koordineeritud suur operatsioon. korrakaitsjad osalesid siis äh, üle kolmesaja, äh, üle kolmesajas operatsioonis ähm, erine-, erinevates linda, linnades, piiripunktides, ähm, lennujaamades ja meie informatsiooni järgi oli tegemist ainsa niisuguse suure koordineeritud operatsiooniga, mis oli suunatud organiseeritud kuritegevuse vastu ja see on oluline tähis meie ühistes jõupingutustes, mis on suunatud meie ühiskonna ja kodanike kaitseks. Äh, äh, konfiskeeriti ähm, narkootikume, ebaseaduslikku kaupu, relvi, inimkaubanduse eh, vahendajaid võeti kinni ning üheksa päeva jooksul septembris eh, tegutses meie peakorteris siis operatsioonistaap, see oli väga keeruline operatsioon, vahetati informatsiooni, äh, üle tuhande viiesaja infopäringu saadeti seoses äh, operatsiooniga ja ja, ja saadi ka vastuseid, praegu alles äh, võtame kokku tulemusi, tuhat ükssada nelikümmend inimest võeti kinni, kuussada kilogrammi heroiini konfiskeeriti, peaaegu tonn kannabist, peaaegu neli tuhat võltstoodet võet-, äh, avastati peaaegu tuhat nelisada äh, illegaalset ver-, äh, relva ning ähm, ning ähm, laskemoona avastati ning sada inimkaubitsejad võeti kinni, samuti võeti või konfiskeeriti kakskümmend kallist sõidukit, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ning Europoli äh, partnerid Šveits, Kolumbia, Norra, äh, USA, Serbia, Interpol äh, ja teised Euroopa Liidu agentuurid osalesid ka, mängisid olulist rolli selles operatsioonis, eriti Eurojust ja Frontex. ning COSI eh, eesistuja juba rääkis eh, selle operatsiooni tähtsusest, ma tahaksin õiguskaitsjaid liikmesriikides tänada selle eh, operatsiooni elluviimise eest, tahan neid õnnitleda, sest see oli edukas operatsioon ning ma muidugi olen tänanud ka sadu oma kaastöötajaid, kes tegid selle operatsiooni võimalikuks. ja kollektiivselt vaadates on näha, et see on Euroopa Liidu poliitika tsükli võit. nii nagu ka härra Piantedoosi rääkis sellest. Belgia eesistuja, eesistumise ajal valmistati see operatsioon ette ja siis, kui Koosi juhtumisel koostati poliitik-, poliitikat või strateegiat, siis eh, toodi esile see, et kõigepealt tuleb eh, Euroopa Liidu õiguskaitseorganites teadlikkust koostööst eh, kohta tõsta ning samuti tuleb teha nii, et strateegilised eesmärgid tõesti annaksid mingisuguse praktilise tulemuse ja Ehm, me tahtsime tõesti, et mingid konkreetsed sammud näitaksid, et kodanike turvalisus on paranenud. nii. Ehm, samuti oli oluline tulemuste mõõtmine ja ehm, nüüd on näha, et, et meie plaan on andnud tulemusi, muidugi see ei tähenda, et meil mingeid äh, tõrkeid ei tekkinud, kõik ei läinud päris nii, nagu plaaniti, aga me püüdsime testida ka, kuidas rahvusvaheline õiguskaitse koostöö toimib ühes äh, äh, õiges stsenaariumis, kus osaleb nii palju erinevaid spetsialiste, erinevaid riike, erinevaid valdkondi tähtis on äh, arvestada nende kogemustega tulevaste meetmete planeerimisel. igal aastal korraldatakse erinevaid operatsioone ja nüüd on näha, et me saame juba divi-, dividende koguda oma äh, esialgsetest äh, sammudest, koostöö on muutunud sidusamaks. ja ma arvan, et me oleme päris kaugele jõudnud, aga see poliitikatsükkel kui selline on uus algatus, siin on veel arenguruumi. Europol on muutunud koordineerimiskeskuseks rahvusvahelises koostöös meie õiguskaitseorganitele ning loomulikult tahaksime üle maailma teisi partnereid ka kaasata, eriti USA-s. Haagis minnakse samm-sammult edasi selles suunas, et meil tekiks ühtne õiguskaitsekogukond, et kõik liikmesriikide õiguskaitseasutused oleksid kaasatud. suur aitäh, et te nii lühidalt tegite. nüüd on võimalus arvamusi vahetada. anname kõigepealt sõna härra Kirkhoopile, palun. Uh, suur aitäh tahaksin öelda kõigepealt aitäh meie külalistele väga huvitava analüüsi ja kirjelduse eest. ma tahtsin oma lühikeste märkustega keskenduda tõesti äh, härra äh, Wainwrighti sõnavõtule äh,, äh mis puudutas Archimedest. Äh, see mõte tuua kokku erinevad organisatsioonid oli väga huvitav äh,, just nii, nagu seda kirjeldati ja muidugi see samm on teretulnud aga mida ma tahaks tegelikult kuulda, on see, eh, millise lisaväärtuse annab nende organisatsioonide koostöö? Eh, nii eh, keeruline organisatsiooniline struktuur võib ju ka ikka ja jälle probleeme tekitada, lihtsalt äh, võib tekkida äh, tõrkeid, sest äh, nagu me kuulsime, siin on üle tuhande kodaniku kinni võetud, tegeldi nii illegaalse immigratsiooniga, narkootikumidega, varastatud sõidukitega, väga-väga lai ampluaa millega tavaliselt tegelevad ju liikmesriikide politseiorganisatsioonid või siis Europol ja äh, Äh, ja sarnased organisatsioonid, ma tahaksin nüüd kuulda, kas kõik, kas tõesti kõikide nende organisatsioonide koostöö on andnud mingi lisaväärtuse ja äh, muidugi tegemist äh, oli ühe suuroperatsiooniga, mille nimi oli Archimedes, aga tahaksin teada, mis edasi saab, kas see on nüüd aluseks pikaajalisele laialdasele koostööle ja kas härra Wainwright on veendunud, et kõik struktuurid üksused ja kokkulepped on olemas, mis võimaldavad sellist koostööd jätkata. kas edaspidi toimuvad üksikoperatsioonid või jätkub selline alaline koostöö ja kas on olemas piisavalt struktuure, kas on eh, ka käsuliinid paika pandud selleks, et tõesti koostöö jätkuks pikemas perspektiivis? suur aitäh, Anna Koomes, palun! suur aitäh! ma tahaksin nüüd esitada küsimuse koosi esindajale. Te rääkisite vajadusest tervikliku lähenemise järele, eh, seostades sisejulgeolekut välisjulgeolekuga eh, ja meie olukorraga piiridel ja arvestades uut sisejulgeoleku strateegiat, on see samuti oluline. rääkisite sellest, et see on tähtis liikmesriikide omavahelise koostöö jaoks, seda me kõik teame. meil toimus ka üks äh, kuulamine, me oleme teadlikud sellest, et koostöös näiteks just luureasutuste vahel on ikka veel probleeme, see on väga keeruline, see koostöö aga politsei äh, ja teised julgeolekuasutused kogevad probleeme äh, isegi äh, liikmesriigi tasandil omavahelises koostöös. ma räägin oma koduriigist, Portugalist. majanduskriis on Äh, õiguskaitsejõudude tööd oluliselt mõjutanud, nende võimekust mõjutanud, nende koostöövõimet mõjutanud. seega ma küsin, mida tehakse siis koosis praegu? komisjon, Euroopa Liidu institutsioonid äh, tahaksid sekkuda arvestades praegust majandusolukorda, soovitakse kodanike elu turvalisemaks muuta, kuid me ei näe mingit tulemust. me ei, ma ei räägi siin praegu ainult nendest ohtudest, mida teie mainisite. meil on veel erinevaid ohtusid, mis meid puudutavad, näiteks kriis, kriis välissuhetes, mõelgem kas või ülelennud Vene, eh, Venemaa territooriumist eh, või sarnased juhtumid. Eh, meie suhted mõjutavad ka meie õhuruumi, meie lennuvahendeid härra Wainwright, arvestades kõiki neid ohte, kuritegevust, millest just rääkisite. mil määral siis rahapesuvastane võitlus äh, on muutunud oluliseks, et, et ka võidelda muu ülejäänud kuritegevusega. kurjategijate eesmärk on ju raha teenida ja kui äh, äh, raha teenitakse, siis pestakse see raha lihtsalt meie tavalises äh, majandusruumis puhtaks. igasuguste, saadakse kasu igasugustest äh, mahinatsioonidest meie maksusüsteemides ja nii edasi. ma võiksin veel kümme minutit rääkida, aga ma ilmselt äh, lõpetan nüüd. tänan. Colleagues, uh, we've got a long suur tänu, Anna. kolleegid, eh, me tahaksime kella kümneks eh, ühele poole saada selle mm, päevakorrapunktiga, sellepärast et eh, külaline peab lahkuma, kõnelejaid, soovijaid on palju, nii et tehke palun lühidalt, härra Albrecht. suur tänu, härra esimees, suur tänu kolleegidele, külalistele, vabandust, nende ettekannete eest, mul on küsimusi mõlemale teile. esimene küsimus, härra Piantedoosile koosist, härra ähm, Piantedoosi äh, Lissaboni leping äh, näeb ette, et peamised meetmed politsei ja justiitskoostöö osas lähevad kaasotsustusmenetluse alla ja parlament peab olema kaasatud ja meil on järelevalvaja roll ja peame mõtlema sellele, kuidas neid paremini rakendada ja parandada. kuidas kavatsete teie tugeva koostöö tagada meie komisjoni ja COSI komitee vahel, ilma et see võtaks ainult sellise vormi nagu tänane kohtumine. mul on hea meel, et meil on selline arutelu teiega, aga me peaksime siiski koos rohkem planeerima seda, kuidas ähm, seda ühtset turvalisusel, vabadusel ja õiglusel põhinevat ala koos koordineerida. me peaksime mingisuguseid konkreetseid mõtteid teilt kuulma selle kohta. ja minu teine küsimus on härra äh, Wainwrightile ma hindan väga kõrgelt Europolis tehtud tööd, eriti seda, mida te olete ära teinud küberterrorismi vastu võitluses. Euroopa Küberkeskus äh, on, on minu meelest väga hea ettevõtmine ja mul on väga palju mõtteid selle kohta, et kuidas paremini koordineerida ühtsete uurimisrühmade tööd. selles osas võiksin pikalt rääkida, aga viitan täna ainult ühele. minu vaatevinklist ja minuga mõtleb ilmselt sarnaselt palju inimesi, on üks valdkond, kus te teinekord oma jõupingutusi natukene kahjustate kava, valides valesid pealkirju. organiseeritud kuritegevuse strateegia on teil siin ühe dokumendi nimi. selles on väga palju olulist, kuid kui te räägite anonüümiseerumise kuritarvitamisest härra Moraes. Äh, ma ütlen, et ähm, kell kümme kolmkümmend räägib Robin Wainwright täpsemalt kü küberkuritegevusest, nii et võib-olla need küsimused jätame sinna. ja härra Wainwright on siis veel kohal. väga hästi. ma saan aru, et äh, päevakorra lugemine lõpuni läbi on üsna raske ettevõtmine, aga noh, sellepärast on mind siia etteotsa pandud, mina teen seda ja tuletan teile siis meelde mina oleksin selle teie esimese punkti ise ütelnud kokkuvõtteks maha, aga nüüd tegite selle töö minu eest ära. aga kolleegid, piirduge nüüd kaheminutilise kõneajaga, sellepärast et kolleege on palju, kes tahavad sõna saada ja küsivad väga tabavaid küsimusi, nii nagu ikka. järgmisena proua Veržia. suur tänu, härra esimees, suur tänu meie kahele külalisele. me oleme kõik veennud selles, et ähm, Äh, sisejulgeolek ja õigus julgeolekule on, on põhiõigus, aga nende õiguste tagamisel tuleb arvestada kõikide põhiõigustega ja kui oluline on siinjuures proportsionaalsus, seda ei tohi ka unustada. Euroopa Kohus tuletas meile seda meelde nende operatsioonide puhul ja me teame, et äh, kui me teeme järeldusi Lissaboni lepingust, siis ähm, kerkivad sellega esile teatud kõhklused siiski, et kuidas need asjad peaksid arenema edasi. ma ei räägi siin mitte ainult ametnike koolitusest, äh, millega tuleks tagada see, et põhiõigused on arvesse võetud, vaid äh, tuleb tagada seda, et globaalsemas mõttes tuleb põhiõigused ähm, tuua sisse kõikidesse poliitikavaldkondadesse jah, äh, koostöö on väga oluline, aga sellest ei piisa. väga oluline küsimus on see, et kuidas äh, rohkem kaasata Euroopa Parlamenti, mitte ainult läbi selliste aruannete, mis tulevad natukene liiga hilja ja mitte väga regulaarselt meieni. ja ma arvan, et te peaksite rohkem käia meie ees näiteks iga eesistumise aja jooksul korra selleks, et meie oma tööd saaksime teha, on meil vaja ähm, reaalset konkreetset hinnangut riskide ja ohtude kohta. meil on seega vaja äh, väga selget tegelikku ülevaadet poliitikate kohta, mida on ähm, Euroopa Liidu tasandilt koordineeritud ja mida tehakse liikmesriikide tasandil, kuidas nad on omavahel koordineeritud ja nii edasi. ja te rääkisite vist ähm, osapoolte äh, sest kes on need osapooled, siis äh, vabaühendused ja äh, teadlased on meie poole ikka ja jälle pöördunud äh, näidetega sellest, kuidas põhiõigustega ei ole arvestatud. minule jääb üsna tihti selline mulje, et me ainult äh, üritame pidevalt järel joosta nendele uutele ohtudele ja, ja samas äh, teised poliitikavaldkonnad äh, tuuakse ohvriks selles võidujooksus, nii nagu proua Koomes rääkis Portugali kohta nii et kuidas teie neid asju näete, millised on meie prioriteedid, meie peamine prioriteet, mida ei tohi unustada, on see, et põhiõigustest tuleb kinni pidada ja et ka teised äh, tõsised ohud ja riskid eh, ei jääks eh, tähelepanu alt välja. suur tänu, proua Veržia. saab sõna proua Ernst. noh, üsna kiiresti sain sõna, ei olnudki valmis. suur tänu, mul on eh, kolm küsimust mis äh, omavahel on mõneti seotud. Te rääkisite meile Archimedese operatsioonist. minu esimene küsimus on härra Wainwrightile. Europol, äh, nagu te ütlesite, teeb väga tihedalt koostööd Frontexiga. ja on seega äh, jõudnud jälile umbes kümnele tuhandele illegaalsele immigrandile, kuidas te olete täpselt seda koostööd teinud, mismoodi te siis ähm, need inimesed üles leidsite? ja mis on saanud siis äh, nendest tuhandest inimesest, kellest te rääkisite, kes on vahistatud selle operatsiooni käigus? Äh, mis nendel tuhandel inimesel on omavahel ühist, kas need on äh, sarnased kuriteod, mille eest neid süüdistatakse? ja, ja milliste, milliseid vahendeid kasutatakse inimese toetamiseks? suur tänu äh,, härra Carlos Coelho järgmisena. suur tänu, äh, härra esimees. ma olen Timothy Kirkhope'iga nõus selles osas, mida ta ütles äh, Archimedese kohta, et äh, Archimedes on viis, kuidas politseistruktuurid ühendada üle Euroopa ja ühendada need ka Euroopa Liidu ja Timothy Kirkhope äh, ütles ka, et see on võimalus meie jaoks tegelikus kontekstis kontrollida, kuidas see koostöö välja näeb ja ma arvan, et äh, Europol kindlasti midagi sellest õpib. ma pean tunnistama, et ega ma eriti äh, muljet need ei avaldanud äh, mulle see operatsioon, kakskümmend viis tuhat politseiametnikku oli sellesse kaasatud, tuhat inimest vahistati, aga ausalt öeldes kaheksakümmend protsenti nendest inimestest on ebaseaduslikud immigrandid, nad ei ole tegelikult mingisugused kurjategijad selle sõna otseses mõttes. aga vaatamata sellele, et eriti muljet ei avalda need tulemused, kuigi võiks, on äh, sellel kogemusel suur tähtsus, sest see on esimene taoline suur ühisoperatsioon. ja minu küsimus äh, siis nüüd Europoli direktorile, kui Europol kavatseb äh, koostada aruande, kus ta analüüsib seda, mis läks hästi selle operatsiooni käigus ja mit, mis mitte, kas selline aruanne on tulemas ja, ja kui äh, te sellise koostate, kas meie ka saame seda lugeda või äh, on jällegi sellel juurdepääs ainult nõukogul äh, ja sellega minu küsimused piirduvad, aitäh. suur tänu, Carlos. proua äh, Sippel, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin mõlema eelkõnelejaga nõustuda mõneti Archimedes on politseioperatsioon, mille eesmärgiks on leida kurjategijat, aga räägitakse siin kümnest tuhandest ähm, üles leitud äh, ebaseaduslikust immigrandist ja tuhat inimest on ainult kurja, kuritegude pärast äh, vahistatud, siis, siis mulle tundub, et asi on nagu natukene vildakas selle operatsiooni puhul olnud. Äh, fookus on, on tasakaalust väljas. Need üheksa tuhat inimest kes ilmselt ei ole mitte mingisugust kuritegu korda saatnud, vähemalt minu silmis äh, Äh, mis on nendest inimestest saanud, need tuhat inimest, kes on vahistatud ja on täna vangistuses. mind huvitaks, äh, kuidas me täpselt siis põhjendame seda, miks nemad võeti sihikule, millistest kuritege-, kuritegudest me räägime kas need on inimesed, kes äh, olid inimkaubitsemise taga või oli tegemist ebaseaduslike piiriületajatega või, või mis inimesed nad on? Need tuhat äh, vahistatud, kas neile esitatakse ka süüdistus ja kas nad jõuavad kohtu ette? suur tänu, Birgit. suur tänu, kolleegid, et pidasite kinni kõneajast. härra Dupree saab järgmisena sõna no.. suur tänu, härra esimees. minu küsimus puudutab tegelikult küberkuritegevust ja nagu ma aru saan, see puudutab tegelikult järgmist päevakorrapunkti. vabandust. härra Murajas, jah, kell kümme kolmkümmend räägime sellest. härra Depre kordab, ma tahaksin küsida küberkurjategijate kohta. härra Murajas ütleb, et jah, kell kümme kolmkümmend, kui suudate kann-, kannatada. järgmisena saab sõna proua Lauristin. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka nende ettekannete eest, väga oluline on meie jaoks mõista uut olukorda, uusi võimalusi. mina küsin ähm, julgeoleku valdkonna kohta, mis on seotud äh, ka välisjulgeolekuga. nii nagu te oma ettekandes ütlesite, Koosi kohta, et need asjad on omavahel seotud ma tahaksin nimelt rääkida psühholoogilisest kaitsest ja psühholoogilisest julgeolekust. kas Euroopa Liidus on äh, äh, asutust, mis võtab tõsiselt äh, selliseid asju nagu infosõda, mida praegu teatud kolmandad riigid ägedalt peavad, näiteks Venemaa eile avas uue internetistrateegia ja kuulutas selleks uueks ajastuks Venemaa info levitamiseks välismaal nad avavasid neljakümne viies keeles internetileheküljed, sealhulgas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes, mille eesmärgiks on siis äh, mõju avaldada inimestele Euroopas. Ähm, nad kasutavad sellist propagandat äh, täna Ukrainas ja levitavad seda siis nüüd mujale. kas keegi keskendub meil ka äh, Äh, infosõjale ja, ja psühholoogilisele kaitsele nii-öelda. suur tänu, Marju. proua Tomašitš saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees. Öeldakse, et äh, igas riigis on maffia, aga mõnedes riikides, eriti postsovjetlikes riikides öeldakse, et igal maffial on riik seda nüüd arvestades ma tahaksin teada, et kui teie teate, et mõnedes riikides maffia teeb koostööd valitsustega, kuidas te siis nendes riikides asja uurite, kas ametnikud peavad alati teadma, et Europol on kohal või te võite minna ka incognito sinna? suur tänu kas kõik, kes soovisid sõna saada, on sõna saanud, ma lihtsalt kontrollin. suur tänu, et olite nii distsiplineeritud ja kõne ajast kinni pidasite, kas jõudsite kõik rääkida ära? jah. meil on äh, veel aega rääkida nendest asjadest, üks suuline küsimus mm, on meil veel ja küberkuritegevus eraldi päevakorras, aga minu poolt ka üks küsimus. ma ütlesin, et äh, ilmselgelt me peame tulema tagasi kunagi hiljem äh, teemapõhiselt KOS-i tegevuse juurde, näiteks inimkaubitsemist peaks vaatama eraldi. me ei ole rääkinud ka välisvõitlejatest otseselt äh, ja et millal KOS-i selle asjaga tegelema hakkas, ma tean, et see on äh, oluline teema väga paljudele küsimustele. härra Dias de Meira, kas te tahtsite midagi öelda, kas te tahate praegu sõna saada? no tehke siis seda väga lühidalt. jah, teen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 sisejulgeoleku äh, strateegia, kui edukaks äh, see saab kujuneda, räägitakse, et äh, saab tegemist olema lühikese dokumendiga, kuritegude nimekiri ja nii edasi. aga ausalt öeldes mulle tundub, et praeguses faasis kaugeneme me järjest reaalsusest. see dokument minu meelest mis nõukogu lauale jõuab detsembrikuus, oleks väga tore, kui meie ka sellele juurdepääsu saaksime, et me näeks ka, kui detailne see on, see on ju üks oluline dokument äh, ja, ja, ja me tahaksime seda kindlasti näha. härra Moraes, suur tänu, härra äh, Dias de Meira! Äh, mu lõppmärkus äh, puudutas tegelikult seda, mida härra Albrecht ütles. Ähm, ta küsis selle kohta, et kuidas parlament äh, seadusloojana ja eelarvepädeva asutusena nõukoguga saaks teha rohkem koostööd selles küsimuses, aga aga võib-olla siis kunagi hiljem räägime sellest täpsemalt. nii et kõigepealt härra Piantedoosi, sõna teile ja siis härra Wainwright. aitäh! ma teen väga kokkuvõtlikult ja üritan siis teha väga kiiresti ja võtta kokku siin äh, kõige olulisemad küsimused, sest parlamendiliikmetelt tuli väga palju erinevaid küsimusi, mõned küsimused on ka omavahel seotud, aga ma ütlen, et jah, et, et me peame seda infovahetust palju paremini äh, teostama. ja ma ei tea nüüd, kas äh, ka parlamendi praktika juurde see käib, aga mina räägin omalt poolt COSI äh, eesistujana, siis mina olen valmis teie ette uuesti tulema, võin ka kirjalikult teile äh, vastata kõikidele nendele küsimustele, mis siin äh, täna esitati. ja tahan tõhustada koostööd parlamendiga. kõigepealt võtan siis ühe küsimuse võttes arvesse neid otsustusmehhanisme, millele teie viitasite, siis COSI on operatiivinstrument ja me ei hakka siin aluslepingu sätteid rakendama, sest need puudutavad iga, erinevaid õiguslikke ettepanekuid, meie aga tegeleme operatiivkoostööga. COSI tegeleb operatiivkoostöö koordineerimisega ametite, institutsioonide ja liikmesriikide vahel. suhted parlamendiga on väga täpselt paika pandud poliitiliste otsuste alusel, mille võtab vastu ministrite nõukogu. meie, nagu ma ütlesin, oleme valmis igasuguseks edasiseks koostöövormiks, mis puudutab teabevahetust äh, parlamendi ja nõukogu vahel perio-, perioodiliste raportite kaudu ning äh, ma ei tea täpselt, kuidas see praktikas toimuma võiks hakata, aga vastavalt aluslepingule on ette nähtud institutsioonide vahelised äh, koostöövormid ja meie peame nõukogu otsustest kinni pidama. mis nüüd aga puutub seda, mida mainis Portugali äh, parlamendisaadik, äh, majanduskriis ja politseijõududega toimimisega seotud küsimused Euroopa Liidu institutsioone mõjutavad väga palju majanduslikud küsimused ja eriti siis julgeolekuga seotud tõhususele avaldab see üsna suurt mõju. tahaksin rääkida nüüd meie tegevust eh, õiguskaitsevahendite tõhustamise aspektidest. kui me viime läbi operatsioone, nagu see operatsioon, millest rääkis Roob äh, Archimedes, siis selle käigus on võimalik üle vaadata, kuidas toimub koordineerimine ja millised on tulemused. aga keegi ei saa väga tõ-, täpselt paika panna seda, mis siis selle äh, õiguskaitseasutuste koostööst välja tuli. meie arvates on see äärmiselt oluline küsimus, äh, nimelt terrorism ei tea, kas kodanikud täpselt mõistavad, milline on tõeline oht. kui nüüd eh, midagi sellist eh, ohtlikku toimub, aga me peame siiski eh, vastavate meetmetega tegutsema terrorismi probleem on praegu väga aktuaalne, aga lisaks sellele ka erinevad äh, äh, tundlike teemadega seotud küsimused, mis, mille kohta infot väga palju ka ei avalikustata. Nende puhul tuleb teada ka milline on see koostöö ja koordineerimine Euroopa Liidu tasandil ja koostöö vastavate Euroopa Liidu ametite vahel. meie ees on kahene probleem, me peame looma sellised mehhanismid, mille abil oleks võimalik äh, tagada meie kodanike julgeolek. ma ei tahaks ütelda, et äh, praegused riiklikud asutused ei ole võimelised ohtudega tegelema, seda mitte, aga me peame olema pidevalt teadlikud sellest, millised ohud võivad tekkida. terroristid, kelle puhul tekib oht, nende tegevust tuleb en-, ennetavalt tuleb tegutseda siis nende puhul. viimane nõukogu koos, istung ja see teekaart, mille ministrid äh, paika panid, äh, oktoobrikuus siis sise- ja õigusministrite istungil otsustati, et eesistuja saab võimaluse uurida erinevaid võimalusi, pidades silmas tegevuste tõhusust ja peab äh, ka Europoli juurde looma ühise platvormi võitlemaks terrorismiga ma mõistan, et äh, tegemist on väga keerukate küsimustega, aga meie üritame kõik kokku võtta, tagamaks seda, et liikmesriigid oleksid oma äh, luureagentuuridega põhitegijad. Europol paneb paika struktuuri, paneb sellise mm, aluse paika, tagamaks seda, et siis need mängijad, kes paika on pandud, saaksid hästi mängida tegemist on väga raske ülesandega. sest äh, riiklike institutsioonide äh, ülesehitus on üsna keerukas ja erineb liikmesriigiti. kõik, aga see ei ole ähm, vältimatult väga negatiivne. Itaalias, Portugalis, Hispaanias on ju juba sajandeid äh, asutused, kes tegelevad nende küsimustega neil on väga palju kogemusi, mida tuleb arvestada. seetõttu ongi väga oluline koordineerimine, sest teinekord võib tunduda see midagi abstraktset, midagi äh, mõistetamatut, aga just sellega me peame tegelema. koordineerimine, kordan veel kord sest meie viimase aja tegevuskavas on paika pandud see, et liikmesriigid peavad välja panema need äh, jalgpallimängijad ja siis äh, Europol ja teised institutsioonid peavad andma reserv, siis need äh, rahastusallikad ja selle mängu üles ehitama ja tagama seda, et majandussurutis ei mõjutaks kuidagi õiguskaitseasutuste tõhusat tegutsemist koordineerimine, meil on vaja koordineerida. miks peab see olema mitmedistsiplinaarne? julgeolekuga tegeledes Euroopa Liidu institutsioonide tasandil. keegi teist juba mainis seda, et laienemise probleemid on olulised. laienemise probleemid on samuti ka julgeolekuprobleemid ja Euroopa Liit tegeleb nendega, sest me rahastame erinevaid projekte, mille kaudu liikmesriigid, kes äh, tegelevad nõndanimetatud võimekuse paranemisega, parandamisega nende kandidaatriikides toetuste ja abi raames. siis nad, äh, nende selliste meetmete abil on võimalik ka laienemisega seotud küsimusi äh, lahendada. julgeoleku teemad aga ka teemad, mis puudutavad põhiõigusi, kodanike põhiõigusi, need on väga olulised teemad, ähm, millega tegelevad õiguskaitseasutused, aga see äh, läheb kaugemale või on laiem mõiste kui, äh, kui lihtsalt julgeoleku teema. tegemist on läbivate teemadega vabandage, kui ma natukene niimoodi äh, kaootiliselt vastan, aga üritan vastata siis läbivatele küsimustele. laienemise küsimused, aga lisaks sellele tundus mulle, et ka sisejulgeoleku ja välisjulgeoleku vaheline seos tekitas väga suurt huvi. mulle tundus, et ma mainisin seda, aga kindlasti saab seda mõtet edasi arendada et sisejulgeolekuga seotud probleemid täna on seotud just nende kriisidega, millel on väga otsene mõju välis ähm, välisjulgeoleku raames, välisvõitlejad, me teame, et tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, see on teine, aga samas ka esimene generatsioon, kes äh, välisvõitlejateks lähevad teistesse riikidesse ja siis tulevad tagasi Euroopa Liitu, see on väga suur probleem nii Euroopa Liidu välisjulgeoleku, siis välisjulgeolekut silmas pidades, aga samas ka ohustavad nad väga suuresti meid Euroopa Liidu sees, sisejulgeolekut. ma vabandan, et ma pean ära minema, sest kell kümme on meil Koosi kops koosolek, see on siis välis- ja sisejulgeoleku äh, töörühmad, kes arutavad just seda, kuidas äh, koordineerida ja kuidas siduda neid kahte julgeolekut ja kuidas viia läbi ka politsei koostööd äh, piiridest väljaspool ja panna paika, millised on need missioonid, mis tuleb nendes kolmandates riikides läbi viia. veel üks teema, mis on läbiv on kolmandate riikidega koostöös, siin ei ole mingit kahtlustki, rändeprobleemid, need on julgeolekuprobleemid Itaalias äh, kindlasti, sest tegemist on just sellise riigiga, kus on äh, Vahemere piir äh, nende riikidega, kust on tulemas just kõige rohkem rändevoogusid sisse nii et siis sellel probleemil on väga palju erinevaid tasandeid, vastuvõtmine, seaduslik ja ebaseaduslik sisseränne ja nendega seotud küsimused. seega me peame kindlasti tõhustama kolmandate riikidega koostööd, siin mingit kahtlust ei olegi. Euroliip äh, tahab oma tegevust tõhustada ja seetõttu tegeleb just nende probleemidega. jah, siin mainiti veel ka äh, sisejulgeoleku strateegiat, koosis tehtud töö viitab sellele, me oleme siis koostanud ühe ähm, dokumendi eelnõu, millel on väga suur poliitiline tähtsus, detsembri äh, nõukogu, ministrite nõukogu, millel on väga suur poliitiline kaal, peab panema paika selle strateegia, mis võetakse vastu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kõikide osapoolte panuste abil, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi kaastöös. kui nüüd see strateegia sellisena, nagu teda praegu on esimesel kohtumisel tutvustatud ja mida näitab ka see strateegiline dokument, mis on ka poliitiline, peab olema väga konkreetne, me peame panema paika ühe lähtepunkti, millest lähtuvad siis ka järgmised tegevused, samuti ka rahastamisega seotud küsimused, mis peavad järgnevas faasis mängu tulema. ja siin oli üks näide just see Archimedese operatsioon. strateegia, siis ma ka lõpetan sisejulgeoleku strateegia, mis on loodud meie ettepaneku alusel, käsitleb ka inimõiguste küsimusi see on üsna kaalukas küsimus. kas äh, teil oli kodukorda puudutav küsimus, härra Demera? jah, äh, tahtsin just siinkohal sõna võtta. mina rääkisin välisjulgeoleku instrumendist, äh, sest meie jaoks on äärmiselt oluline see sisejulgeoleku strateegia ja seetõttu on meil suuline küsimus selle kohta, aga selle kohta tund-, toimub ka üksikasjalikum arutelu. ja see, mis te ütlesite välisjulgeoleku instrumendist, Te rääkisite siin järeldustest ja inimõigustest, aga kogu lugupidamise juures mulle tundub see liiga elementaarne meil on siin väga palju murepunkte ja seetõttu me esitame suulise küsimuse ja seetõttu ka ma tahtsin esi, kohe ennetavalt rääkida sellest, ehkki hiljem hakatakse seda küsimust veel käsitlema, aga ma teadsin, et teie peate ära minema parlamendi jaoks ja meie komisjoni jaoks on tegemist väga olulise küsimusega. aitäh, härra Demeera, ma mõistan teie tähelepanekut ma näen, et siin on natuke rahulolematust, ma näen seda teie nägudelt, sest COSI ähm, esitlusest on äh, möödas aasta, ma mõistan, et te peate praegu ära minema, sest teil on teine koosolek, aga meil on olnud äh, täna väga üldist laadi esitlus, äh, ma tean, et täna oli see vältimatu, aga tegemist on siis äh, härra Demera sellega, et tegemist on siis äh, nõukogu tasandil äh, operatiivkoostööga ning meie liikmetelt tulnud küsimused põhinevad sellel, et meie tahame teada, mida komisjon tegeleb kaubandusega, komisjoni uute instrumentide abil, me tahame siin minna süvitsi ja me tahame täpselt teada, mis toimub me ei taha lihtsalt olla teavitatud, me tahame teiega dialoogi pidada ja see on sisuline küsimus, härra Demera rääkis väga õigesti, et välisjulgeoleku, sisejulgeolekustrateegia on üks meie suurtest prioriteetidest. ja ma näen kolleegide näolt seda, et ähm, olukord on üsna pinev nõukoguga ja me peame siin üksikasjalikumat dialoogi pidama sellega oleks ka hea lõpetada, äkki tahate võtta oma jutu veel kokku lõpetuseks, härra Piantedoosi, aga me peame minema siis äh, edaspidi üksikasjalikumaks seal nendes aruteludes, aga härra Piantedoosi, palun lõppsõnad teie poolt. nii, sama ausalt ma saan nüüd siis ka ütelda, et ma mõistan teie murepunkte ja need lähtuvad vajadusest panna paika see, mida tahab COSI ja mida tahab parlament ja mida tahab ko parlament COSilt. minul on selline operatiivne küsimus. mina ütlen, et mina olen teie käsutuses nii palju kui vähegi võimalik minu ametisaja jooksul eesistujana, kui parlament äh, tahab minult midagi teada, lisaküsimusi lisaks nendele, mis siin täna juba esitati, siis tehke seda. me anname teile analüütilise vastuse raporti näol äh, ja võtame arvesse kõiki parlamendiliikmete küsimusi ja tuleme nende küsimuste juurde tagasi, kui te seda soovite. ma mõistan, et te tahate teada see, seda, mis toimub aga vaatame, kuidas selline koostöö toimima saab ja ma loodan, et parlamendile sobib selline metodoloogia, et lisaks selle, nendele küsimustele, mis siin täna kõlasid, esitate, panete te kirja kõik oma küsimused, mis teil veel on meile esitada ja Koosi üritab nendele vastata nii üksikasjalikult kui vähegi võimalik ja tuleme ka teie ette nii pea kui vähegi võimalik, aga mulle tundub, et täna oli täiesti võimatu katta kõiki neid äh, küsimusi, mis siin esitati selles formaadis. jah, mm, ühesõnaga me siis äh, süvendame omavahelist koostööd, see on hea moodus, kuidas edasi minna. tänan teid, härra Piantedosi, et täna siia tulite ja Roop, äh, vabandust, et sa pidid ootama oma vastuseid andes. aga soovin kõike head härra Pentedoosile ja nüüd sõna Roobile, palun. Um, just... suur aitäh. tahtsin mõne konkreetse küsimuse juurde tagasi tulla, võib-olla kolm, kolme-nelja minutiga. tahaksin äh, ühte äh, väära arusaama natuke korrigeerida siin parlamendis. me kindlasti ei loe kokku inimkaubanduse ohvreid, äh, kui ma ütlesin siin tuhande, tuhat ükssada kodanikku on kinni võetud, paljud nendest on tegelikult kahtlustatavad tõsistes kuritegudes. kas neid asju uuritakse? loomulikult nad on uurimas seal, praegusel hetkel on nad alles eh, enamuses kah-, kahtlustatavad, neile on süüdistused esitatud osadele ka kümme tuhat eh, illegaalset immigranti kontrolliti eh, Frontexi poolt erinevates välispiiripunktides ning üheksapäevase operatsiooni jo, jo käigus eh, kogutud informatsioon andis võimaluse ka välja selgitada, eh, millised on võrgustikud inimkaubanduse taga, kes on vahendajad, ning äh, üheksakümmend äh, isikut võeti kinni äh, ka seetõttu, et nad tegelesid inimkaubandusega, tuues seksitöölisi Euroopasse. üle kolmesaja inimese võeti kinni seoses varavastaste organiseeritud kuritegudega ning kolmsada Äh, isikut. Äh, need, need inimesed olid igapäevased äh, kurjategijad, nende igapäevatöö oli röövida kodusid, juveelikauplusi ning muidugi nad tegutsevad ju igal pool, iga päev, aga nüüd sellise ühisoperatsiooniga oli võimalik välja selgitada, millised on võrgustikud, milles nad tegutsevad, eh, mille kaudu tõesti Pariisis, Brüsselis, Amsterdamis ja mujal pannakse toime näiteks juveelikaupluste rööve. härra Kirchhoff küsis, miks me seda tegime organiseeritud kuritegevus on edasi läinud, see on muutunud palju integreeritumaks ning äh, see äh, selline äh, valdkondade kaupa tegelemine ja võitlus ei anna enam tulemusi, näiteks ainult narkokuritegudega võitlemine. väga palju kuritegevusest ähm, millele see meie operatsiooni puhul, jooksul tähelepanu pöörati äh,, on just selline, mis, mis on, mis on seotud muude valdkondadega ja muidugi meile võib tunduda, et, et need valdkonnad on eraldiseisvad. kui me pettuse vastu võitleme, siis nüüd oli meil võimalus välja selgitada, et on tegemist ka seostega illegaalsete immigrantidega sisesmugeldamisega. et need me tegime selle operatsiooni, äh, viisime selle ellu selleks, et tõesti vastata kri-, äh, kriminaalkuritegude kaasaegsele tasemele. ja nüüd Frontex äh, tõesti oma igapäevatöös viib selliseid operatsioone ka läbi, aga kuni me pole jõudnud Frontexi ja Europoli vahelise andmevahetuse reguleerimiseni, siis tõesti me ei saa igapäevaselt informatsiooni ühtmoodi töödelda. ja tõesti äh, Europol ja Frontex peavad palju tihedamalt koostööd tegema tulevikus. samuti koostasime sellise analüütilise aruande äh, härra Coelho tõesti äh, äh, küsis selle kohta ja me tahaksime teha nii, et äh, see analüüs jõuaks ka teieni. me tahame, et tõesti need analüüsid annaksid ka teatud lisaväärtuse. Jana Koomersele ütleksin, et tõesti ähm, rahapesu ongi nagu kuritegevuse õlitamiseks me muidugi võitleme selle vastu, aga raske on meie kokkulepete elluviimine liikmesriikides. praegu ei ole piisavalt rahapesuvastaseid uurimisi veel algast, algatatud just liikmesriikides ja meil on väga palju veel ära teha selleks, et õiguskaitseorganid rakendasid, rakendaksid meie käsutuses olevaid meetmeid täielikult suur aitäh! Te tõesti vastasite väga distsiplineeritult äh, ja ähm, ma tahtsin lihtsalt nüüd veel küsida, et äh, äh, kas midagi jäi veel südamele kellelgi? sest ma ei taha öö, oma sõnavõttu peale suruda. mina olen järgmine jah, ütleb proua Sipel, tõesti, tuhat ükssada isikut kahtlusalust, kellest te rääkisite, kui nad on liikmesriikides kinni võetud, nad on nende liikmesriikide õigussüsteemides praegu, aga kas Europol saab informatsiooni nende kohta? näiteks, mis nendest on edasi saanud, kas on võimalik saada tagasisidet selle kohta, kui palju nendest kahtlusalustest tegelikult äh, Äh, saab süüdistuse ja mõistetakse süüdi. Te ütlesite näiteks, et te ei lugenud kokku illegaalseid immigrante, vaid pigem püüdsite vahele võtta vahendajaid äh, piiridel, rääkisite ka inimkaubandusest, aga just eile komisjonis rääkisin sel teemal. kas teie eeldate nüüd, et kui tõesti keegi aitab immigranti äh, turvalisse paika jõuda, kas ta siis on automaatselt äh, inimkaubitseja? veel paar küsimust, täiendavad küsimused, palun. Monika kõigepealt. suur aitäh teile. mina arvan, et see operatsioon on tõesti positiivne koostöö liikmesriikide vahel on äärmiselt tähtis, tähtis on, et Europol saaks aidata liikmesriike sellisel tasandil. ja ma ei soovi kuidagi väita seda, et, et minu regioon ka mängis kaasa Archimedeses, aga muidugi äh, tehti koostööd, aga kõik need lood, mis äh, minu piirkonna valimisringkonna kodanike jõudsid, olid hirmuäratavad. inimesi võeti kinni, ähvardati, öösel võeti inimesi kinni, söödistati neid osaluses mingisuguses võrgustikus, illegaalses organisatsioonis äh, me muidugi äh, kuuleme, et, et, et kodanikud on rahul, kui organisatsioonil, äh, organiseeritud kuritegevus neid ei ohusta, kuid äh, mõnikord kuuleme ka selliseid hirmuäratavaid lugusid. millised vahendid on politsei käsutuses, et mu, täpsemalt, sihipärasemalt operatsioone läbi viia ja kuidas parandada info levikut liikmesriikides? kas Europol saab piisavalt asjakohast informatsiooni liikmesriikidest? kas eh, informatsioon on proportsionaalne, kas on piisav, ammendav, kas liikmesriigid ühtmoodi edastavad informatsiooni seoses organiseeritud kuritegevusega? ja minu teine küsimus puudutab inimkaubandust äh, räägin jällegi oma äh, kodupiirkonna kogemustest. minu küsimus sarnaneb proua Siipeli märkusele. inimkaubandusega on seotud erinevad kuritegevuse liigid. kahjuks on, äh, on meil nii ühte kui teist. ühest küljest äh, transporditakse illegaalselt, illegaalseid immigrante äh, aga siis äh, äh, on tegemist veel organikaubandusega, lastega kaubitsemisega, seksitöötajatega kaubitsemisega. kas teie lähenemine inimkaubandusele on süstematiseeritud, kas teil on täpseid andmeid, äh, millised on erinevate kategooriate osatähtsused protsentuaalselt? ma tahtsin äh, lihtsalt küsida, kas kellelgi on täiendavaid küsimusi, sest me lihtsalt uusi küsimusi ei jõua enam esitada. ma ei taha ju, et mind süüdistatakse halvas koosoleku juhatamises. ma ei taha Pandora äh, laekat avada. Anna ja Kornelia, lühikesed täiendavad küsimused, palun hiljuti arresteeriti, äh, arreteeriti Portugalis äh, üks Hiina kodanik Euroopa äh, vahistamismääruse alusel, sellepärast et teda otsiti taga Hiinas süüdistatuna pettuses. Portugali ähm, valitsus äh, ei äh, anna mulle neid, nende isikute nimesid, kellele on antud niinimetatud kuldne viisa, aga see, sellel isikul oli just selline kuldne viisa muidugi eh, teistes liikmesriikides on ka selliseid süsteeme, Itaalia kaalub seda, kas see ei olegi tegelikult selline süsteem, millega saab organiseeritud kuritegevust soodustada ja kurjategijaid riiki äh, lasta? kas te ei saaks midagi teha, et liikmesriike heidutada eh, ja matta maha see mõte kasutada selliseid viisasid, et kurjategijaid liikmesriikidesse sisse tuua? nii, üks minut, Kornelia, palun. mul ei olegi vaja sõna, ehm, aga ehm, härra Veinreit, te rääkisite kokkuleppest Frontexi ja Europoli vahel. kas te saaksite natuke täpsustada seda, millise kokkuleppe infovahetuse suhtes võiks olla ja kas liikmesriigid on kohustatud informatsiooni edastama, kuidas see kõik toimib? suur aitäh härra Tjurek, palun. ma ei tea täpselt, kas te saate mulle praegu vastata, võib-olla ma juba esitan küsimuse, mis käib tegelikult järgmise päevakorrapunkti kohta. Need organiseeritud kuritegevuse rühmitused, kes tegelevad inimkaubandusega, kas need on sellised liikuvad mobiilsed äh, rühmitused ja kas nad on äh, kohalikud äh, või on nad sellised rahvusvahelised rühmitused? kas neil on siis kohalik mõju ainult või laialdasem mõju? ning äh, kuidas äh, nad saavad siis ära kasutada sellise rahvusvahelise kriisiolukorda, kuidas nad seda teevad äh, selleks, et inimkaubandusega raha teenida, aitäh! Um, nüüd võib täiesti uue küsimuste vooru avada, aga ma ei, vabandan, ma usun, et te siiski saate vastata, härra Vainre, palun proua Sippel küsimusele äh, seoses äh, vahendajate iseärasustega. Äh, sada seitsekümmend, kes kinni võeti, mul nende kohta täpselt ei ole informatsiooni täna, aga ähm, tõesti asja mõte oli see, et need olid ikkagi kuritegelike organisatsioonide liidrid. ja siis küsiti, mis juhtub uurimise lõpuks Äh, ja kas me saame informatsiooni selle kohta, kas Europol on kaasatud sellesse äh, infovahetusse. Äh, tõesti, alati võib öelda, et infovahetus võiks liikmesriikide ja Europoli vahel olla parem ja tõesti me peame lausa selliseid mammutoperatsioone korraldama, et tõesti tugevdada infovahetust, tõhustada seda, näidata, et see on oluline, aga loomulikult see peaks kuidagi mõjutama ka meie igapäevaseid operatsioone, igapäevast infovahetust ja härra Kinko küsis, kas igapäevases töös saab sellesama tasame säilitada. ei, me ei saa. kui meie info oleksid tõhusad, siis oleks parem, aga äh, praegu me oleme mõelnud näiteks rakkerühmade kaudu tegutsemisele, siis äh, saaks äh, palju palju paremini ehk tööd teha, näiteks küberkuritegevuse rakkerühm, millest tuleb ka juttu aga nüüd äh, Anna Gomes ja kuldsed viisad, ma ei tea, ma ei ole Portugali ametivõimudega kõnelnud sellest, äh, see on üsna uus teema minu jaoks, aga kui te nüüd mulle märku annate selle, sellest, siis äh, ma mõtlen järele. siis küsis üks parlamendisaadik minu käest, kas on mingeid kokkuleppeid Frontex ja Europoli vahel, jah, meil on kokkulepe mille alusel Frontex võib Europolile töötlemata informatsiooni edastada teatud äh, aja jooksul, nii et me saaksime seda informatsiooni kasutada ja toetada äh, nii oma tööd kui, äh, kui nende tööd ja meie töö on eelkõige just kuritegevuse soodustajate vastu suunatud. ja siis ähm, tõesti küsiti äh, nende kuritegelike rühmituste kohta, nad on palju laiemad, palju spetsialiseeritumad tänapäeval, palju mobiilsemad, paljud to-, äh, äh, tegutsevad just kohalike tugiisikute abil, aga igal Euroopa Liidu liikmesriigil on omad operatsioonid, mis aastas läbi viiakse kuritegelikud võrgustikud on ära kasutanud kõiki neid Euroopa Liidu vabadusi, mida meie igapäevaselt kasutame, vaba liikumine, internetivabadus, eh, globaliseerunud maailma ühiskonna vabadused, nad on kasutanud neid oma huvides väga osavalt ära, me peame nüüd eh, arvestama sellega, et rahvus, eh, rahvusvahelised kuritegelikud organisatsioonid on võib-olla palju integreeritumad kui politseiorganisatsioonid suur aitäh, et te vastasite meile eh, ja nendele täiendavatele küsimustele ka. Eh, ootame teid suure huviga loomulikult tagasi eh, ja meil on veel üks punkt te, teiega läbi vaadata küberkuritegevusega järgmine päevakorrapunkt on selline punkt, mis puudutab informatsiooni. me tahaksime esile tuua lihtsalt selle, et meil on Äh, plaanis suuline küsimus äh, ja arutelu täiskogul seoses sisejulgeoleku strateegiaga ja äh, meil on ette nähtud ka libe komisjonis detsembris hääletus sisejulgeoleku strateegia kohta. koordinaatorid valmistavad seda ette ja äh, meil on plaanis Vahemere äh, äh, kohta ka suuline küsimus. me järgime ikka samasuguseid töömeetodeid, aga kui nüüd on tegemist sisejulgeoleku strateegiaga, tahaksime teha nii palju, kui me suudame just selleks, et teadvustada võtmeküsimusi ja eh, kui kolleegidest on kellelgi midagi veel esile tuua, siis palun võtke sõna, vastasel korral läheme edasi päevakorraga. Floenberg, kas ma tohin küsimuse esitada selle suulise küsimuse kohta? jah, palun kui te olete informatsiooni äh, selle kohta äh, meile edastanud, siis saan mina sõna võtta. esimees ütleb, et tema on oma sõnavõtu lõpetanud ja annab sõna kolleegile. proua Wimberg. ma tahaksin äh, teada, milline see tõeline strateegia Euroopa Liidus võiks olla v, võib-olla see annab hoopis oodatule vastupidiseid tulemusi. meie katsume võidelda äh, ringränd-, sisserändega või korduv äh, immigratsiooniga ja äh, me teame, et väga sageli on te tegemist radikaliseerunud kodanikega. muidugi kodanikud kasutavad ära äh, seda, et piirid on vabad äh, äh,, minnakse Süüriasse, radiku-, radikaliseerutakse, tullakse tagasi äh, ja nüüd me kardame küll, et Euroopa Liidus võib tekkida see, kõige sellega suuri probleeme. olukord on veelgi hullem, sest et ähm, terroreakte võib isegi Rootsis näiteks äh, toime panna kas on midagi tehtud selleks, et võidelda sellise nähtusega ja ma räägin just Rootsi perspektiivist, mida te kavatsete teha, et see selline eh, probleem laheneks? Eh, poliitilises plaanis tundub, et strateegia on, on korrektne, aga, aga tegelikult annab vastupidiseid tulemusi. võib-olla te vastaksite või, või võib-olla te esitaksite selle küsimuse oma koordinaatorile ja siis saaks selle kuidagi põimida meie suulise küsimuse arutelu siis täiskogul. sest me ei saa seda komisjonis teha eh, sellepärast, et me lihtsalt ei jõua oma, eh, oma päevakorda läbi võtta ja koordinaatorite eh, töö jääb siis ka tegemata. nii, ja nüüd võib kohe minna arvamuste vahetuse juurde küberkuritegevuse üle eh, ning internetipõhise organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnangu tutvustuse juurde. Eh, annaksin sõna jällegi eh, ettekandeks Europoli direktorile härra Rob Wainwrightile. palun, sõna on teil. Thank you uh, again, Mr Chairman suur tänu, härra esimees. ma olen ainult kõneleja eh, selle päevakorrapunkti all ja räägin natukene pikemalt võib-olla, kui tavaliselt eh, seda teeksin, aga lähtun muidugi esimehe suunisest, et eh, suurem osa ajast jääks kolleegide küsimustele. selle päevakorrapunkti peamine eesmärk on siis arvamuste vahetus küberkuritegevuse ohtude üle, aga seda eriti Europoli hiljutise aruande põhjal, selle olete te kõik kätte saanud, härra Albrecht juba viitas sellele meie hommikuses osas, see on siis äh, meie küberkuritegevuse ohtude analüüs, see on esimene taoline dokument, mille Euroopa äh, Äh, küberkuritegevuse keskus äh, on välja andnud, see loodi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Europoli juurde ja eesmärgiks selle dokumendi puhul on siis seadusandjale anda ülevaadet ohtude kohta küberkuritegevuse valdkonnas. panustanud on sellesse kõik, kõikidest kahekümne kaheksast liikmesriigist korravalveorganid, aga ka erasektor ja, ja akadeemikud on siia omalt poolt äh, lisapanuse andnud. ma keskendun kõigepealt siis selle aruande tulemustele, aga lähtun sellele, olles ise selle asjaga väga kaua tegelenud, just nimelt seadusandlikust vaatevinklist kõigepealt ma tahaksin paari sõnadega meelde tuletada küberkuritegevuse keskuse tööd, mis Europoli juures on loodud, me kasutame siin tavalist Europoli mudelit, me nimelt oleme infokeskus ja operatiivkoordineerimiskeskus, koondame siis oma infovahetussüsteemid, meil on sada, üle saja analüüsi, analüütiku kes seda infot siis käitlevad ja siis lisaks sellele sada kuuskümmend, sada seitsekümmend sideametnikku, kes ähm, äh, on siis liikmesriikides tegevad, aga ka kohal meie peakorteris ja peamine eesmärk on siis olla platvormiks ja infokeskuseks selleks, et äh, koordineerida meie vastust küberkuritegevusele, tegemist on loomulikult ähm, ähm, äh, turvalise äh, alaga nii mõt-, selles mõttes, et kõiki turvalisuse meetmeid kasutatakse samu, mida Europoli puhul. me keskendume kolmele valdkonnale, kõigepealt online kuritegevus, see on peaasjalikult seotud maksekaardi ähm, pettustega, identiteedivargusega ja võlts äh, võltsitud toodete ähm, äh, turuga, see on ähm, valdkond, kus küberkurjategijad saavad väga suure kasu, aga riskid on suhteliselt väiksed nende jaoks. Euroopa Keskpank viis eelmisel aastal läbi uuringu, mille kohaselt tuli välja, et äh, üks koma kolm miljardit eurot on äh, praegu kurjategijad teeninud Euroopas ja e-kaubandusega seotud pettused ja järjest rohkem ja rohkem kasvavad, kuivõrd tarbijad kasutavad seda võimalust äh, toodete ostmiseks järjest rohkem ja rohkem. teine valdkond puudutab laste seksuaalset kuritarvitamist, see on meie töö väga-väga oluline äh, fookuspunkt, äh, sellepärast et järjest rohkem näeme me järjest perverssemaid kurjategijaid ja, ja sellised kuriteod on sagedasemad. meil on viis globaalset operatsiooni, kus tuhat tuhand, tuhandeid inimesi, kes vahetavad äh, siis äh, materjale laste kuritege-, kuritarvitamise kohta ja, ja tegemist on sadade ja sadade kahtlusalust, seda, kui palju on infot kättesaadaval internetiüleselt, tulevad äh, sellel nädalal Europolis kokku viisteist eksperti et hinnata nelja miljonit, ma kordan, nelja miljonit äh, materjaliühikut laste kuritarvitamise kohta, mis on äh, konfiskeeritud äh, viimastel kuudel, me nägime, räägime siin piltidest ja lühifilmidest ja see on väga raske väga,, väga-väga valus töö, mida need eksperdid peavad tegema, jubedad kaadrid, mille, mida nad peavad vaatama äh, selle analüüsi tegemiseks, aga väga oluline on see, et kui suur hulk materjalist tuleb läbivaatamisele, see on täiesti uus materjal ja online'ist. me näeme, et järjest rohkem äh, kasvab vägivald äh, ja kahjuks äh, tuleb tunnistada ka seda, et ohvrite vanus on järjest väiksem ja väiksem, kümme protsenti ohvritest on väiksemad kui kaheaastased lapsed. järjest rohkem kasutatakse nende võrgustike puhul muidugi väga kõrgetasemelisi krüpteeringuid selleks, et piirata juurdepääsu ja, ja nende käsutuses on kuritegeliku maailma kõige äh, teravamad pead nii-öelda äh, IT-eksperdid ja seega me oleme üritanud nii Euroopas kui ka maailma tasandil järjest rohkem ja rohkem äh, silmitsi sellega, et me ei saa lihtsalt nendele lehtedele juurdepääsu, kuna nad on krüpteeritud nii kõrgel tasandil ja me keskendume ka küberkuritegudele, küberrünnakutele, mis on suunatud siis infrastruktuurid Euroopa Liidus, näiteks äh, tavalised äh, teenusesektori rünnakud, aga ka äh, keerulisemad rünnakud siis, millega saadakse mm, panga salasõnu ja nii edasi. meie peamine eesmärk on jõuda siis nendele, kust nendeni, kes äh, selliseid süsteeme välja töötavad ja kes äh, ründavad niimoodi miljoneid ja miljoneid arvuteid Euroopas äh, häkkimise, häkkimine läheb mõningate hinnangute kohaselt Euroopa majandusele maksma kolm miljardit aastas. kaks tuhat kolmteist oli siis meie keskuse esimene tegevusaasta, seitsekümmend kolm juurdlust viidi läbi järjest rohkem ja rohkem neid juhtumeid tuleb juurde, järgmisel, eelmisel aastal oleme me üritanud keskenduda just nimele, nimelt nendele krüpteeringutele, meie küber laborid üritavad siis välja töötada paremaid vahendeid selleks, et lahti murda need leheküljed järjest rohkem ja rohkem teeme koostööd erasektori ja akadeemikutega, meil on kaks nõuandekoda, Ehm, üks on siis küberteenuste ja teine küberjulgeoleku osas ja meil on äh, vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutatud kümne äriettevõttega ja loomulikult üritame nii palju kui võimalik keskenduda sellele, et sellest suutlikkusest ehm, kujuneks ka operatiivsuutlikkus ning viimastel kuudel oleme äh, loonud ühtse küberjulgeoleku rakkerühma, kuhu koos, kuhu kuuluvad siis liikmesriikide kõige äh, kõrgemal seisvad eksperdid. meie töö ähm, annab meile võimaluse äh, ka saada selge ülevaade strateegilistest arengutest küberkuritegevuse puhul. Ähm, see aruanne, ma näitan seda teile siin veel kord, äh, keskendub siis ohtude analüüsile ja oma sissejuhatuses ma juba mõned äh, nendest ka välja tõin, aga kaks-kolm horisontaalset küsimust või valdkonda mm, tuleks siinkohal veel välja tuua. kõigepealt küberkuritegevus loomulikult paljudest aspektidest järjest rohkem kasvab ja kasvab, äh, rünnakute arv kindlasti kasvab ja see, need muutuvad järjest äh, äh, peenemateks nii-öelda ja teiseks on keskendutud teenuste väl-, valdkonnale ja pakutatakse, pakutakse ka seda kuritegelikku teenust, järjest rohkem ja rohkem kuritegelikke pandesid on üri-, huvitatud äh, Ähm, äh, küberkuritegevusest ja seega nad peavad ühendust võtma mm, teatud äh, teenuste pakkujatega kuritegelikus maailmas. sadade eurode eest on võimalik rentida mm, äh, näiteks spämmi võimaldavad tehnilised vahendid ja selleks, et pahavara levitada võib äh, osta online'ist äh, vahendeid, millega PIN-koode on võimalik lahti murda ja, ja pangaarvetele juurdepääsu saada ja nii edasi. väga lihtne on seega kuri, küberkuritegija olla, kurjategija olla. ja öö, äh, nad lihtsalt peavad saama juurdepääsu nendele teenustele, mis võimaldavad neil oma kurjategusid teha Äh, loomulikult tulud on kosmilised äh, ja see on viinud selleni, et küberkuritegevuse probleem, online kuritegevuse probleem on äh, väga kiiresti kulutulena levinud. Ähm, värvatakse noori ülikooli lõpetanud IT-eksperte selleks, et osta narkootikume või välja tootada uued, uued meetodid, näiteks hiljuti äh, on nad hakanud äh, rentima vahendeid äh, selleks, et äh, üks euro varastada pangaarvetelt, aga varastavad seda siis miljonilt pangaarvelt. seega nii ohvrid kui ka ametkonnad üldse ei näegi seda ühe euro varastamist teinekord ja nad teevad ka järjest rohkem koostööd omavahel. organiseeritud kuritegelikud rühmitused varem olid üsna tihti omavahel sõjas Äh, nüüd on see asendunud äh, palju koostöövelikuma vormiga, nad teevad selle asemel, et omavahel kembelda koostööd. Äh, rahvusvahelised kuritegelikud rühmitused on pigem äripartnerid kübermaailmas kui kui konkurendid ja see tähendab seda, et järjest rohkem ja rohkem kujuneb välja struktureeritum kuritegevus, järjest rohkem on meil raskusi ettearvamisega, et mis suundi see küberkuritegevus võtab. ja loomulikult järjest rohkem ja rohkem tekib äh, küsimusi äh, eraisiku äh, privaatsusega, politseiüksuste tööga ja nii edasi, enamus meist ju elabki täna kas läbi interneti või meie andmed on pilves kirjas ja nii edasi, aga kurjategijad loomulikult kasutavad tehnoloogiat samamoodi, nagu meie kasutame tehnoloogiat eluks Nad äh, tegutsevad äh, riikides, kus, kes ei tee koostööd teistega, nad kasutavad äh, vahendeid selleks, et kasu lõigata aukudest liikmesriikide vahelises seadusandluses ja nii edasi ja nad teenivad meie kodanike seljas ja ettevõtete seljas miljoneid ja miljoneid eurosid üldiselt rääkides politsei suutlikkus ei ole käinud ajaga kaasas, arvestades ohtude arengut. ja sellel põhjusel mulle tundub, et politsei pidevalt reageerib ja peab välja kujundama juurdlusvahendeid, äh, mis on kujunemas nende töö äh, peamiseks osaks. me peame oma koostöö, politsei koostöömehhanisme kindlasti toestama, seda me sellest me rääkisime ka eelmise päevakorrapunkti all ja me peame märksa fokusseeritumalt äh, tegema seda koostööd ja loomulikult nendes kolmes valdkonnas, mis on kõik väga-väga rasked valdkonnad ja milles probleeme ületada ei ole kerge, mängib Europol oma roll, et as-, asjade positiivsele arengule kaasa aidata, aga on üks valdkond, kus meid otse, meil otse kontrolli ei ole, kuid mis on väga oluline, nimelt see, et ka seadusandlus ei ole tegelikult käinud sammu äh, ühte sammu äh, kuritegevuse arenguga ja see loomulikult ähm, mõjutab äh, politsei tegevust reaalses maailmas ja ka online maailmas. on väga selge äh, lõhe nende kahe vahel, nimelt milline on politsei suutlikkus hoida meie ühiskonnad turvalised nüüd, mis puudutab online anonüümsust, äh, loomulikult see on täiesti mõistetav, mitte ükski politseiametnik ei tahaks seda muuta, kuid samas tuleb mõista, et isegi äriettevõtted, näiteks nagu Google, kasutavad seda anonüümsust ära Äh, näitavad mulle näiteks reklaami, äh, sellepärast et ma olen mõnes meilis mõnda sõna kasutanud, mis sellele reklaamile võiks viidata või Amazon hoiab andmeid selle kohta, et milliseid raamatuid ma olen nende läbi ostnud viimase viie aasta jooksul. ja iroonia siin võib-olla arvestades Snowdeni juhtumit on see, et pangad, äh, lennuliinid ja muud internetikaupnikud teavad meist rohkem, kui teavad meist politseiametid aga loomulikult eh, mina pean ka eraelu puutumatust väga oluliseks, õigusriik on minule ka suureks südameasjaks ja öö, ma tean, kui oluline on andmekaitsepaketi väljaarendamine Euroopas, see on meie põhivabaduste kaitseks loomulikult väga oluline ja aktsepteerin ka seda, et korrakaitses tuleb võib-olla isegi minna kaugemale kui eh, see, mida me nõuame erasektorilt selleks, et Äh, me peame tõestama rohkem, miks meil on juurdepääsu vaja andmetele, kui võib-olla äriringkondadel on ja seda tuleb teha muidugi läbipaistvalt selleks, et meid usaldataks. see aga tähendab seda, et me peaksime võib-olla kodanikule senisest paremini rääkima sellest, millised on need ohud, mis meie kohal kõlguvad, mitte rääkida ainult üldiselt nendest ohtudest, vaid konkreetsetelt. kodanikud kasutavad täna legitiimseid krüpteerimisvahendeid selleks, et jääda anonüümseks ähm, Äh, see nimetatud darknet, äh, see, need on virtuaalvõrgustikud, äh, mida kasutavad inimesed omavaheliseks suhtlemiseks ja mitte kõik foorumid ei ole muidugi kuritegelikud Darknetis, kuid väga paljud nendest on loodud kurjategelike, kuritegelike kaalutlustega. tõin selle kohta näite nimeteks siis pornograafia, lapspornograafia vahendamise eesmärgil enamus Darknetidest on Tor võrgustikus üleval. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kaks koma kaks koma viis miljonit inimest kasutasid igapäevaselt Tori, kolmandik nendest Euroopa Liidus ja vastavalt uuringutele, mis tulid välja selle aasta juunis oli ühe nädala jooksul juunikuus kakskümmend protsenti nendest seotud laste kuritarvitamisega. ülejäänud kakskümmend protsenti siis olid narkokaubitsemise jaoks ja siis veel kakskümmend protsenti äh, varastatud krediitkaardi andmete jagamiseks. üle poole veebilehekülgedest Tori äh, võrgustikus on kurja, kuritegelikud ja minu meelest see on väga oluline fakt elu just enesest ja selle Tori võrgustiku kohta samas aga on muidugi väga oluline küsimus sõnavabadus ja selle piiramine. Teie teate minust paremini, kui oluline internet on erinevates riikides dissidentidele ja inimõiguste eest võitlejatele. mina siin kindlasti ei peaks mingisuguseid muutusi nõudma, aga olles korrakaitsjate esindaja täna siin, on minu ülesanne kindlasti öelda, et toorvõrgustik on väga oluline viis, kuidas kuritegelik maailm äh, oma tegutsemist koordineerib. Äh, anonüümsus muidugi peaks tähendama karistamatust seaduse ees ja väga oluline, et korrakaitseorganitel oleks tehniline võimalus identifitseerida, kes on online'is ja et oleks võimalik ka elektroonilist äh, suhtlust jälgida, loomulikult kui selleks on alus Äh, kahtluseks on alus ja lähtutakse õigusnormidest. Äh, sellega on Euroopas, seda on alati aktsepteeritud, et, äh, et toimub suhtluse jälgimine ja seda kasutatakse tavalisel viisil selleks, et ja niimoodi, et tagatakse kolleeg, inimeste privaatsus. kuid seda loomulikult vastavalt järelevalvele. online maailmas ei peaks see ka olema teistmoodi, aga on ometigi äh, kui korrakaitsjatele ei anta võimalusi õiguslike alustega selleks, et äh, jälgida online'is ähm, kurjategijaid, siis meil on väga-väga tõsine probleem. me ei suuda nimelt äh, tagada seda, et internetist saaks ohutu maailm, kus me saaksime igapäevaselt oma tööd teha. nii et loomulikult eurooplastena peame me toetama sõnavabaduse põhimõtet, aga meil on ka kohustus äh, tagada see, et äh, meie kodanikud äh, saavad ohutult online maailmas tegutseda. mida siis Euroopa ja meie küberkaitsekeskus teevad, nagu ma ütlesin, meil on labur, labor, mis üritab äh, lahti krüpteerida siis ähm, teatud probleemid, meil on operatsioone järjest rohkem ja rohkem, eelmise nädala reedel võib-olla nägite, tuli Onemes Äh, operatsiooni tulemused välja, see oli koordineeritud tegevus kuueteistkümnes Euroopa riigis pluss Ühendriikides, kus me äh, sulgesime nelisada äh, variturgu, kus kaubeldi siis online'is relvadega, isikuandmetega ja pangaandmetega, seitseteist vahistamist ja konfiskeerisime väga palju sularaha ja virtuaalseid vahendeid vahistati peamine administraator, see oli suur korravalveoperatsioon, kus koondati siis kõik kriminaal uuringu võimalused ja kasutati ka salaagente selleks, et jõuda kurjategijatele jälile Need on need äh, probleemid, millega me oleme kuritegeliku maailma vastases võitluses praegu äh, silmitsi ja need on välja toodud ka siis meie ohtude analüüsis. loomulikult seadusandja ja eriti teie parlamendil on väga oluline roll mängida, et aidata meid äh, et meil oleksid äh, vahendid oma töö tegemiseks. kõigepealt on meil vaja äh, allikatest infot, on väga oluline fakt see et, et kaheksakümmend viis protsenti internetivõrkudest kuulub erakätesse, mitte avalikku sektorisse ja seega me tegelikult teame väga vähe sellest, mis erasektoris online toimub. ja enamus meie operatsioone on käivitatud infopõhiselt, mille on meile edastanud erasektor Microsoft, näiteks saab ise eemaldada äh, Äh, neid vahendeid, tehes seda kiiremini ja ei pea läbima neid äh, raskeid kohtumenetlusi, nagu meie peame seda tegema ja nad teevad seda kogu aeg, ainult suurtes äh, operatsioonides kaasatakse ähm, ähm, meie oleme kaasatud siis ainult suurematesse organisatsioonidesse ähm, ja selles osas, selles valdkonnas tehakse väga palju koostööd erasektori ja avaliku sektori vahel ja seda koostööd tuleb hoogustada. see on äh, oluline Nitsa direktiivi osas, mis on kolmepoolsetel läbirääkimistel täna arutelul, selle sisuks on see, et kui on tegemist küberrünnakuga, siis peaks kokku tulema väga kiiresti ekspertide rühm, kes võtaks kriitilise infrastruktuuri kaitseks vastu meetmeid ja analüüsiks ohtu. ja komisjon arvab, et ähm, neid andmeid peaks ka korravalved, äh, korrakaitseorganitega jagama selleks, et investeerida taoliste rünnakute rolli. nii et see on võrreldav sellega, et, et paned äh, uksele luku, et ennast kaitsta, aga annad äh, äh, kurjategijatele järele jõud-, jälile jõudmiseks võimalusega politseile, sellepärast et muidu nad tulevad ju uuesti ja murravad luku lahti. nõukogu kahjuks äh, Äh, oli vastu kõikidele infovahet-, kogule, kogu infovahetusele korrakaitseorganitega ja seega ainult kübertegevuse eksperdid keskenduvad siis äh, nende rikkumiste või nende rünnakute tehnilistele aspektidele ja sellega nende töö lõpeb ja meil ei ole mitte mingisugust võimalust äh, edasi uurida seda, et kes sellise rünnaku taga on olnud ja ma toetaksin teie kolleegi härra Schwabi komisjonist, teie parlamendikomisjonist ja Euroopa Komisjonist siis kolleege, kes võtnud teistsuguse lähenemise. Europoli äh, seaduse eelnõu, härra Dias de Meira, suur tänu tehtud tööle. siin on üks aspekt, mille parlament on välja võtnud, mis kahjuks äh, hakkab takistama meie tööd. nimelt seda et äh, erapartnerid saaksid nii äh, siseriikliku politseiametite kui ka politseiga äh,, Europoliga, vabandust, oma infot jagada. meie jaoks on see väga oluline, toon näide. näite, Google'i peakorter on Iirimaal näiteks ähm, võib tulla esile selline juhtum, et sada tuhat, sajad tuhanded krediitkaardid on sattunud ohtu. Ähm, nad ei saa anda in-, nad võiksid võtta ühendust äh, politseiga ja teavitada neid sellest, äh, isegi kui analüüs on tegemata selle kohta, kas need inimesed on veel Euroopas või ei, aga see oleks asi, millega võiks näiteks tegeleda prokuratuur. praegu aga Google'i kohaselt ei saa nad saata, Google siis äh, seda infot kohe Europolile, nad peavad ähm, kõigepealt andmed lahku lööma kaardi omaniku järgi, selle rahvuse järgi, saatma selle info liikmesriikidele või siis saatma kõik läbi Iiri Europoli Äh, infokeskuse ja see on üks kõige väiksematest Europoli infokeskustest üldse Euroopas, neil ei ole personali, pole aega, nii et tulemuseks on see, et mitte midagi ei juhtu. keegi ei tee seda, kurjategijad äh, ainult tegutsevad edasi ja meil ei ole isegi võimalust kogu seda asja korralikult uurida. nii et äh, selleks, et Euroopa kodanikud ja ettevõtted saaksid edastada meile infot, Äh, loomulikult andmekaitse seadusandluse kohaselt äh, oleks meie jaoks väga suur asi äh, ja ma arvan, et see tuleks ähm, tulevikus palju paremini koordineerida kui seni. ja lõpetan kolmanda näitega. Te olete isegi sellega kursis ähm, andmete ähm, kinnipidamise direktiiv, te teate, mida kohus ütles selle kohta, aga kohus ütles oma lahendis, et andmete kogumine Äh, on võimalik ainult siis, kui see teenib äh, avalikke huve, ehk siis teisisõnu, kui on ohuks äh, Äh, julgeolek äh, või on tegemist äh, siis väga ohtlike kuritegudega, väga tõsiste kuritegudega, ma olen aga sellepärast mures, et see on niimoodi on piiratud ilma, kui meil ei ole võimalust andmete salvestamiseks selles valdkonnas, siis, siis me ei suuda ka oma uurimistööd teha. elektroonilise kommunikatsiooni puhul ega see kuhugi ei kao ja andmed on meie jaoks olulised selleks, et jälile jõuda sellele, kuidas need kuriteod ellu viiakse ja seega see direktiiv minu meelest tuleks äh, ümber vaadata ja leida uus meet-, meede, aga see ei ole minu kontrolli all ja loomulikult ei hakka me Euroopa Komisjoni pädevusvaldkonda siin äh, tükkima. aga mul on üks üldine märkus, nimelt äh, siis jälitustegevuse kohta. ajal, kus tehnoloogiaettevõtted Google ja Apple ähm, kujundavad äh, praegu välja oma toodetele krüpteerimisvahendeid, see on väga-väga oluline suur areng meie jaoks. nimelt erasektor teeb koostööd valitsustega selles valdkonnas, peaksime meie ka sellele rohkem tähelepanu pöörama ja lõpetuseks ma üritasin teile anda ausa ülevaate küberkuritegevuse ohtude kohta, see, mille, mida meie näeme päev-päevalt Europolis üle ja üle terve maailma. ma saan aru, et siin on palju selliseid nii-öelda tundlikke valdkondi, mul ei ole mitte mingisugust poliitilist öö, ähm, oma huvis, erihuvi siin, mina olen praktik, ma esindan politseikogukondi ja te arvestate muidugi sellega, kuulates minu sõnu ja lõpetuseks äh, seadusandjale ütleksin nii palju, et ähm, seadusandja peab äh, mõtlema sellele, et kui kaugele nad saavad minna seadusandliku äh, keskkonda luues, et kuidas ähm, tagada korrakaitse eriti mis puudutab Euroopa digitaalagenda alasid arutelusid, ma arvan, ei tohi Euroopa enam edasi lükata debatti sellest, mida toob endaga kaasa nende kuritegelike võrgustike poolt järjest rohkem ja rohkem väga-väga ähm, äh, kaugele arenenud äh, vahendite kasutamine politseil peavad olema online maailmas samasugused võimalused kui offline maailmas, me peame loomulikult äh, tagama julgeoleku ja kaitsma inimeste eraelu, kuid lahendused on võimalikud. see on arutelu, mida tuleb äh, pidada koos IT-ekspertidega, korrakaitseekspertidega ja seadusandjatega, aga tahaksin lõpetada siiski positiivselt. meie aruanne näitab seda, et me suudame praegu vähemalt küberkuritegevuse ohte analüüsida ja hinnata, see on positiivne samm, me näeme, kui suur see probleem tegelikult on ja me suudame siis seada endale strateegilised eesmärgid. see on osaliselt tänu teile, tänu Euroopa Parlamendile, te olete meile järjepidevalt toetust andnud selles küsimuses ja olete taganud ka vahendid meie küberkuritegevuse vastase võitluse keskuse jaoks, ilma teieta ei oleks olnud võimalik tahan tänada teid ka hea koostöö eest, mis meil on just nimelt teie komisjoniga, liibekomisjoniga paljudes nendes küsimustes ja nagu ikka, tahaksin äh, rõhutada lõpetuseks veel seda, et Europol tahab tegutseda nii avatult ja läbipaistvalt, kui see on võimalik, paljud teist on juba käinud Haagis, aga äh, uutele saadikutele eriti siin kordan meie küllakutset, tulge ja vaadake, mida me teeme seal. tulge, rääkige meie andmekaitseekspertidega, kuidas me teie poolt välja töötatud mudeleid rakendame, tulge, rääkige meie politseiüksuste esindajatega. no see oli nüüd üsna pikk sissejuhatus, härra esimees, suur tänu, et olite nii lahked ja andsite mulle võimaluse oma sõnavõtt lõpetada me täitsa meelega jätsime selle teema jaoks tänasele, tänasele päevakorrale väga suure mahu, sellepärast et kõik need teemad on omavahel äh, seotud ning ähm, küberkuritegevuse seotud äh, teemad huvitavad äh, meid vägagi ja see on saanud väga suurt tähelepanu ja meil on siin ka ähm, eksperte, kes on teinud raporteid me oleme väga huvitatud äh, teiega nende arutelude edasiviimisest, äh, sest need teemad on kõik omavahel seotud, dekrüpteerimisega seotud küsimused. meil on vaja siin otsustada väga palju küsimusi, mis on omavahel seotud, seega on meil väga palju ka väljakutseid, kuidas ühelt poolt tegeleda e, küberkuritegevusega ja teiselt poolt tagada ka andmekaitse. see on meie komisjoni jaoks oluline küsimus. nüüd aga kuulutan arutelu välja. meil on nüüd selle jaoks aega, tänan teid esitluse eest. Jan Albrecht, palun esimesena. aitäh, esi-, esimees ja tänan härra Veenvrat selle esitluse eest ja selle informatsiooni eest, mis me teilt saime. meie, minu arvates on äärmiselt oluline, et me tõhustame võitlust organiseeritud kuritegevusega eriti kuri, küberkuritegevusega ja interneti äh, põhise organiseeritud kuritegevusega, ma olen sellega nõus ja ma tean, et Europoli töö on siinkohal väga oluline ja samuti ka Euroopa Liidu küberkuritegevuse keskuse roll on väga suur, ühised äh, uurimisrühmad äh, ja nendele rahastamine, and-, rahastuse andmine on äh, oluline küsimus ja me peaksime seda täielikult toetama. lisaks sellele õigusliku raamistiku muutused. tahaksin alustada ühe väikse looga. võib endale ette kujutada seda, et vaadates fakte, mis meie ees on ja kuritegu, kuritegudega seotud äh, äh, statistikat, siis laste vastu suunatud vägivald ja naiste vastu suunatud vägivald äh, toimub just pigem kodustes tingimustes, perekondades ja leibkondades. ja kui mina oleksin teie positsioonil ja äh, võtaksin äh, perspektiivi samasugusena, kui te võtsite äh, krüpteerimise puhul, siis ma ütleksin, et politsei ja õiguskaitseasutused äh, peavad vaatama, mis toimub perekondade magamistubades, kodudes, mõistagi videolindistustega seotud informatsioon kustutatakse, kui midagi ei toimu aga kui meil on võimalik äh, vägivalda ennetada, siis see on hea, sest enamasti toimub ju vägivald kodudes ja me peame selle teemaga tegelema, jah, sellele ähm, võib niimoodi läheneda, aga võib läheneda ka niimoodi, et äh, tänasel päeval õiguskatsuva asutuste ees on väga suured probleemid, kui organiseeritud äh, kuritegevus kohtub kusagil metsas, kus äh, politseinike mööda ei lähe ja ei äh, ole võimalik teada, kus need kohtumised toimuvad, see võib toimuda kusagil sildade all või kusagil mujal. me peame neid jälitama, me peame teadma, kuhu nad lähevad, selleks et äh, vältida ohtlikke olukordi kui näiteks mõni isik, kes on seotud organiseeritud kuritegevusse, kui me teame seda, siis me jälitame teda Need, kellel midagi peita ei ole, nendel ei ole ka midagi karta, sest nendega seotud info kustutatakse. küsimus, miks me seda ei tee? sest see aitaks meil leida üles offline keskkonnas organiseeritud kuritegevusega seotud isikud, sest seal eh, on ju teistsugused tingimused kui online online äh, tegevust saab ju järgi, jälgida IP aadresside abil ja muidu ka, aga offline'is see ju nii kerge ei ole. meie konstitutsiooniline raamistik ja meie äh, põhiõiguste harta ning äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine võiks viia selleni, et meil on instrumendid, millega jälitada kurjategijaid. see ju võrdleb, see ei ole sama asi, et kui keegi läheb läbi metsa ja pärast äh, kustutab siis või pühib oma jalajäljed ära see võib olla, kui me asjaga ei tegele, siis see võib olla õiguste kuritarvitamine. mingem nende teemade juurde. otsime üles need, kes näiteks online üritavad öö, äh, oma jalajälgi öö, äh, peita. Te juba ütlesite, et öö, äh, see on üks väga oluline küsimus. vähemus öö, üritab öö, ennast peita see ei pruugi olla mitte ainult Hiinas nii, vaid ka siin, sest inimestele peab andma võimaluse eh, ennast peita ka oma kodudes. see ei ole ju mingi eh, õiguse kuritarvitamine, kui ma enda, ennast omaenda kodus peidan. aga mõtelge, millised võimalused on õiguskaitseasutustel, kui neil on põhjendatud mure kui on põhjendatud kahtlus äh, ohu puhul. mõistagi ma saan ennast oma koju peita, aga kui tekib oht või mingi kahtlus, siis on olemas instrumendid õiguskaitseasutusel minu majja siseneda, tulla sisse, otsida maja läbi meil on õigusraamistikus need vahendid olemas, on olemas ka kaitsemeetmed, õiguslikud menetlused, kohutu, kohtud ja õiguskaitseasutused peavad oma loa andma selliseks tegevuseks, aga mina teen ettepaneku, istuge maha ja töötagem ükshaaval läbi kõik need võimalused, kuidas saab rakendada õiguslikke menetlusi, video jälgimine avalikes kohtades ja nii edasi. digitaalkeskkonna jaoks peaks ju samad võimalused olema kui nüüd äh, toimub uimastikaubandus mingil avalikul, äh, avalikus kohas äh,, siis ma ju, mul on telefon ja ma saan seda registreerida oma telefoni abil. seda saab jälgida. ja ajutiselt on ka võimalik jälgida seda, mis ta, mis toimub kahtlustavatega, keda kahtlustatakse siis uimastikaubanduses. kasutage neid võimalusi ära ja ärgem heitkem üle parda neid võimalusi, mis meil praegu on, vabandust, et liiga pikalt rääkisin, aga ma pidin äh, selgitama oma seisukohta. Yeah, and I have a feeling you could have gone on for some time. ja mulle tundub, et sa oleksid võinud veel pikalt edasi rääkida, ütleb härra esimees meil on ka Euroopa digitaaltegevuskava raames äh, vastav arutelu plaanis, nii et see teema läheb edasi, me hakkame seda enkrüpteerimise, krüpteerimisega seotud äh, küsimust edasi veel arutama põhjalikult. kuna alguses, kui Jan sõna võttis, siis meil oli ainult kaks äh, sõnasoovi, nüüd aga läheb üle kõnelejate nimekiri aina pikemaks. proua Veržea, palun. Oui, euh, merci. Euh, jah, aitäh, kõigepealt ma tahaksin ütelda, et äh, mulle väga meeldis äh, eelkõneleja see sõnavõtt, ma olen temaga täielikult äh, nõus, ma kuuls-, kuulasin ära, mis sõnumit edastas härra Veinreit, see oli väga selge, teil on vaja Euroopa Parlamenti selleks, et saada lisavahendeid ja selleks, et äh, õigussüsteem ei takistaks teid äh, tegutsemast ja rõhutas seda, et küber, küberkuritegevust on aina rohkem ja ka seda, et küberkuritegevus toetub aina rohkem spetsialistide on tegevusele, kes on aina targemad äh, need kurjategijad on tõesti jah, väga targad isikud ja meil on vaja vastavaid vahendeid selleks, et nendega võidelda. juba aastaid tegelen selle küsimusega, ma näen, et äh, siin äh, minnakse aina kaugemale, nõutakse aina rohkem vahendeid ning piiravaid meetmeid on aina vähem ning äh, tulemused ei ole mm, ootuste kõrgusel. Öeldakse, et on võimalik siis sellise et ei ole võimalik äh, vanade äh, traditsiooniliste meetoditega enam kurjategusi, kurite-, kuritegu, kurjategijaid äh, tabada. meil on vaja rohkem luureandmeid. see on täielik illusioon, et meil on võimalik vanade vahenditega tulemusi saavutada. me ei peaks äh, siis koos pesuveega last välja viskama. Mm, te tõite välja väga palju statistilisi andmeid, need on väga murettekitavad ning me peaksime minema konkreetsemaks ja kui te ütlesite, et ohvrid on aina nooremad, et alla kaheaastaste lastega on lausa tegemist, siis on ainult üks võimalus, kõik teavad seda, kui me tegeleme antud küsimusega, siis ainukene võimalus äh, tagada seda, et lapsed ei satuks selliste kuritegude ohvriks, on ennetustöö. ma ei leia, et kasutusel olevad meetodid oleksid head. ja teie esitlus mind ei veennud. Te ütlesite, et praegu ei ole tehnoloogia arenenud äh, nii kaugele, et me saaksime mm, äh, edasi minna, aga mina tahaksin selle kohta täpsemalt teada. kõik, mis ma kuulsin, on see, et on jäänud äh, mulje, et me peame olema teadlikud äh, tegelikust olukorrast ja peame kinni pidama põhiõigustest. see võib tunduda natuke karikatuurne, aga siin teie sõnavõtus oli väga palju neid aspekte, mis mulle ei meeldinud ja mis ei, ähm, millega ma rahul ei ole. jah, ROP saab siin natukene selliseid ähm, üsna, üsna selliseid ambitsioonikaid küsimusi ütleb härra esimees, üritagem jääda ikkagi kahe minuti piiridesse, kui võimalik. Anna Koomes, palun järgmisena um,. I... aitäh, härra esimees. ma mõistan äh, seda põhjendust, millega tulid äh, välja Jan Albert ja äh, Anna ja proua Veržea ja ma mõistan seda, kuna me teame, et äh, väga palju on äh, õigusküsimusi ja põhiõigusi äh, kahe silma vahele jäetud või nendega mitte arvestatud õiguskaitseasutuste poolt, mitte siis Europoli, aga teised ametid on seda teinud. näiteks luureasutused ja see kõik viib sellisele vastumeelsuseni, mida eelkõnelejad äh, tõstatasid ja seda ei tohiks äh, tähelepanuta jätta. see on kõik seotud tehnoloogia arenguga ja sellega, et meil ei ole vahendeid piisavalt äh, riikidel ja valitsustel. riigid ja valitsused on äh, nende uute tehnoloogiliste vahenditega tehtud kuritegevusega võitlemisel võimetud. mina olen juba olnud küberkuritegevuse ohtri, ohver. korruptsioonivastaste uurimuste käigus. ja mul on kahju öelda, et need ametiasutused, kelle poole ma pöördusid, olid täiesti võimatud, suutmatud äh, see, neid süüdlasi leidma. selle asemel kui ei oleks olnud tegemist sellise küberkuritegevuse vormiga, kui oleks näiteks tegemist olnud minu lapselaste kuritarvitamisega, ma võin teile ütelda, et mina tõepoolest ehkki mõned põhiõigused läheksid kaduma, olen ma selle poolt siiski, et kurjategijad kinni saadakse, ehkki need põhiõigused satuvad selle ohvriks need uued meetodid, mida vajavad, vahendid, mida vajavad õiguskaitseasutused tegutsemiseks, äh, peavad saama piisavalt rahastusvahendeid, aga samuti on vaja ka õiguslikke vahendeid tegutsemiseks ja see on ülioluline küsimus, mida ei tohiks kahe silma vahele jätta. see ongi minu küsimus, härra Veinbreit. me peaksime jõudma ka mingisugune kokkuleppeni USA-ga, sest me teame, et eraelu puutumatusega seotud õigusaktide puhul on siin väga palju puudujääke. ja see ainult aitab üle kogu maailma kurjategijatel tegutseda ning äh, kõik see luureagentuuride tegevus aitab äh, kuritegevusel samuti levida. järg-, järgmiseks Monika ähm,. Ähm, ich... aitäh, äh, härra esimees. mul on kolm küsimust. esiteks, toon ühe näite. krediitkaartidega seotud pettused. mulle tundub, et alles hiljuti siis ma märkisin, märkasin siis, et kakssada eurot oli äh, kadunud minu pangaarvelt, äh, kontakteerusin pangaga äh, ja siis ka politseid sai informeeritud sellest. kui palju infot Europoli jõuab? Europol saab, kas ta saab piisavalt infot ka selliste konkreetsete juhtumite kohta liikmesriikides selleks, et teha mingi kokkuvõte et äh, neil oleks infot rohkemate äh, sündmuste ja juhtumite kohta, mis äh, toob väga palju kurjategijatele raha sisse, mitte ainult üksikjuhtumite kohta. et näha, et näiteks, et interneti teel ei ole varastatud mitte ainult väike summa, vaid miljonid ja miljoneid ähm, ja seda erinevates liikmesriikides seda arvesse võttes on mul esimene küsimus info kohta, mis teil on. teiseks, härra Albrecht äh, viitas siin väga otseselt äh, andmete säilitamisele. Euroopa Kohus äh, rääkis proportsionaalsusest ja, ja vajadusest lähtuvast seisukohast ja teisest kohast sellest, et me oleme seotud põhiõigustega kui nüüd põhiõigused äh, ohtu satuvad, ähm, kuidas sellisel puhul äh, käituda, tegemist on nagu justkui kahe põhiõigusega, äh, mis on omavahel vastuolus, härra Albrecht juba mainis andmete säilitamist, see võib olla seotud mõne konkreetse juhtumiga, mis on oluline piirkondlikul tasandil, kohalikul tasandil mida saab jälgida siis äh, videokaamera kaudu. kas te võiksite meile paremini selgitada, millised äh, on need piirangutes olevad võimalused ja millised need piirangud peaksid olema, millises vormis? ja teiseks, äh, kui palju te sõltute konkreetsetest oludest kas te võiksite meile anda mingeid, äh, mingit infot, mis oleks meile meie töös kasulikud? Äh, veel üks küsimus, need spetsialistid, kes tegelevad äh, küberkuritegevusega ja internetipõhise kuritegevusega, kas teie arvates Europolis ja liikmesriikides on piisavalt võimekad, pädevad personali selleks, et äh, selliseid, äh, sellist kuritegevust ähm, äh, õigesti hinnata või on siin ka puudujääk personali osas ning kurjategijad on tegelikult meist tehnoloogiliselt arukamad? härra Booni, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle raporti eest, sest ma leian, et see oli väga inspireeriv ka järeldused olid väga olulised, me peaksime nüüd läbi vaatama punkt punktilt ja samm-sammult siis kõik need järeldused, mis selles raportis on tehtud. teiseks ma leian, et kui me räägime digitaalrevolutsioonist, siis me peaksime meeles pidama, et meil on õigusega ette nähtud eeskirjad, reeglid päris maailmas ja me peaksime töötama selle nimel, et me needsamad ees, eeskirjad ka digitaalmaailmas rakendaksime. nii et äh, samm-sammult edasi peaksime kohandama teatud instrum-, instrumendid ka digitaalmaailma jaoks. küberkuritegevuse oht äh, aina kasvab ning äh, küberjulgeoleku seotud küsimused on meie kõige jaoks suureks väljakutseks. selle jaoks, et sellega võie-, võidelda, on pare-, vaja paremat tasakaalu ja ma olen täiesti nõus, et eraelu puutumatuse küsimused ühelt poolt, aga teiselt poolt avaliku ruumi ja indiviidide julgeolek teiselt poolt, nii et mul on kaks küsimust, mitte ainult teile, vaid ka meile endile tahaks need esitada kuidas on võimalik andmekaitsesüsteemi seada õigusliku raamistikuga ja liita sinna uued võimalused, mis on seotud andmekaitsele? ning teine küsimus, kuidas uuesti defineerida andmete säilitamist pärast Euroopa Kohtu otsust kuidas leida lahendused, mis sobiksid ka kodanikele. ja kuidas äh, tuua suurt kasu juurde ka juurdluste jaoks. meil on vaja tasakaalu, just sellist tasakaalu, kui me tahame oma ühiskonda, üksikisikuid kaitsta. Äh, ja seda tehes peame mõtlema samal ajal ka põhiõigustele aitäh, et ajast kinni pidasite. Natali, palun järgmisena. aitäh, ka mina üritan teha väga lühidalt ja kokkuvõtlikult. mul on kaks küsimust. libe komisjonis tegeleme me lähedalt selliste oluliste ja keerukate teemadega, demokraatia nimelt ja tasakaalu leidmine põhiõiguste kaitse vahel ja kuidas siis saada kõige rohkem julgeolekut äh, lääne demokraatiasse. Need statistilised andmed, millega te välja tulite, siin tundus mulle üks äh, punkt väga oluline, need on need äh, hämmastavad ain-, andmed pedo pedofiili ja pedopornograafia kohta. see on äh, väga raske küsimus, see on täiesti tülgastav, äh, see lastevastane vägivald ja laste kuritarvitamine. mõistagi me toetame kõiki uurimisi selles valdkonnas äh, sellise küberkuritegevuse vallas me näeme, et olukord on tõesti katastroofiline ning meil on vaja leida tasakaal. mul on äh, kaks küsimust. Te ütlesite, et ei ole poliitik, vaid te olete operatiiv, äh, operatiivne tegutseja, aga meie oleme need, kes koha peal töötavad ja tegutsevad. Anna Koomes juba mainis ühte näidet äh, sellest ning mina tahaksin teilt küsida, kuidas me saaksime ühelt poolt parandada liikmesriikide vahelist koostööd selleks, et võidelda tõhusalt küberkuritegevuse vastu ja kuidas äh, meie vastus, vastutust äh, kohaldada just kõige nooremate osas, äh, kes on väga haavatavad ja keda me peaksime iga võimalikul moel kaitsma võttes arvesse praegu olemasolevat õigusraamistikku, millele põhineb Euroopa Liit. ja pedopornograafia ja internetilehekülgede blokeerimine, see peaks olema võimalik ja tõhus. see on väga sage küsimus, mis on kerkinud üles meie komisjonis see saab olla tõhus ja korrektiivne ainult organiseeritud tegevuse raames Euroopa Liidus, aitäh. aitäh, Natali. kõnelejate nimekiri on nüüd suletud, sest meil on veel broneeringu info päevakorras. proua Stevens, palun. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd en ik vraag mij af. Ik heb ma kuulasin kõike väga tähelepanelikult. ja mul on küsimus, et kas sellest raportist ei jää midagi puudu? riigis olevad struktuurid, asutused, organisatsioonid, mida siis, mis satuvad küberrünnakute ohvriks. Belgias on olnud häkkimise äh, juhtumit Belgacomi puhul, kes on Telekomi äh, suurettevõte. ja tundub, et need rünnakud on äh, tulnud Ameerikast ja seda üsna hiljuti. ka Venemaalt on tulnud samasuguseid rünnakuid ka Balti riikides on tehtud selliseid rünnakuid, aga raportis sellest ei mainita mitte sõnagi. tegemist on äh, sellise, on ikkagi kuritegevusega, kui üks riik ründab teise riigi riigiasutuste kodulehekülgi. kas te olete hinnanud ka selliseid riske, kas teil on olnud äh, sisemiselt selliseid äh, äh arutelusid ja filtreerimisega seotud küsimused, Hiina ja Venemaa ja nende tegevus? tundlik äh, informatsioon, kas teil on ka infot selle ohu kohta ja põhiõigused, sellest on siin räägitud? ma olen täiesti nõus, et selle, seda peab analüüsima, kui te räägite rast-, laste väärkohtlemisest ja kuritegevusest, seda ei tohi kõrvale jätta, aga me ei saa ka põhiõigustest loobuda see, kes äh, tegelikult äh, hästi käitub, peab maksma kellegi teise vead kinni, kes, äh, kes kuritegevusega tegeleb. me ei saa täielikult kõrvale heita kõigi põhiõigusega seotud aspekte. minu arvates see ei ole kohane. ja need ettevõtted, kes pakuvad Google'is teenuseid, kas äh, neid on võimalik kaasata selleks, et nad küberkuritegevusega meiega koos võitleksid? võib-olla oleks võimalik ka seadusi paremini rakendada. see, kes äh, õpib äh, informaatikat, võiks meile väga kasulik olla. aga ka see moraalne oht peab olema hinnatud need ei saa olla, need ei saa olla sellised süütud või ähm, naiivsed kaastöötajad, nad peavad olema teadlikud kõikidest ohtudest, neid peab teavitama. proua Mateera, palun. aitäh, äh, ma pean oma kõne ajast kinni ja teen väga lühidalt ka kolleeg, kes enne mind kõneles, pööras tähelepanu sellele teemale, seega ma kordan sedasama küsimust ja ma leian, et on oluline, et direktor, Europoli direktor vastaks sellele küsimusele. meil peavad olema konkreetsed tõhusad meetmed selleks, et alaealisi kaitsta selleks, ilma selleta, et põhiõigused oleksid ohus. kuidas see on võimalik ja teiseks te rääkisite erinevate koostööst erinevate ametite vahel, kas selline koostöö on võimalik CEPOL-i ja Europoli vahel? aitäh! Thank you for sticking to time as well um,. And ja viimane sõnavõtja Birgit Sippel, palun. ma püüan ka väga lühidalt teha. eraettevõtete kaasamine korrakaitsesse. küsimus ei ole selles, kas me peaksime seda tegema või mitte, vaid mil määral tuleb seda teha. eraisik ei saa tegelikult kedagi kinni pidada ja töötada nagu politseinik, jah. aga kui ma tean, et tegemist on kuriteoga minu piirkonnas, pean ju politseid informeerima sellest seega minu küsimus on, milline on see piir, kust maalt kaasata ja usaldada eraisikut või erasektorit? ja nüüd äh, õiguskaitse ja digitaliseerimine. jällegi, äh, kust jookseb piir, ühest küljest tuleb põhivabadusi ja õigusi kaitsta ja kui on tegemist mingisuguse emotsionaalse küsimusega, näiteks laste ärakasutamine, oleme me palju rohkem valmis kui tavaliselt ütlema, et jah, põhiõigusi võib piirata, sest küsimus puudutab lapsi, aga meetmed ju, mida võetakse, ei, ei ole suunatud ainult laste ärakasutamisele, vaid ka muule ja seetõttu tuleb arutada, eh, millised on need vana maailma reeglid ja millised on digitaalmaailma reeglid. muidugi lapsi tuleb kaitsta, aga mitte ainult eh, naisi ja lapsi ei pea väli, eh, vägivalla vastu kaitsma. mõtleme sellele, kust need vägivallaaktid aset leiavad. pereringis Jan ütles äh, populist, äh, populistlikult jah, kaamerad igale poole ja igasse korterisse. ei, seda me ju ei tee. me peaksime kuidagi vältima neid emotsionaalseid reaktsioone, mõtlema kainelt, äh, mida meil on vaja ja kust jookseb piir põhivabaduste ja vajaduse vahel võidelda kuritegevusega ja muidugi, millist digitaalinformatsiooni läheb meil vaja, kellele anda ligipääs sellele, kõik see tuleb põhjalikult läbi arutada ja seda tuginedes faktidele, mitte emotsioonidele. suur aitäh! ilmselt äh, oli võimalik ette arvata, et nii palju küsimusi esitatakse, tegemist on äh, kõrgetasemelise äh, ekspert, teadmisega, mida meil siin jagatakse ja, ja väga äh, niisuguse äh, tähtsa küsimusega, valulise küsimusega ja kui teil kõigil ei ole võimalik vastata, siis äh, kolleegid, ma usun, lepivad sellega igal juhul. andke oma parim, palun, sõna on teil, Ropp jah, ma eh, saan ainult nõustuda proua Seipeli märkusega, et me peame faktidele tuginema, mitte emotsioonidele, meie aruanne ongi faktidel tuginev. ja eh, ma ei ole tegelikult päris veendunud, kas kõik on mõistnud probleemi ulatust. kui te eh, tavamaailma peale mõtlete, siis tavapolitseiniku ligipääs kodule tundub olevat äh, äh, lahenduseks selleks, et ära hoida mingisugune arvutiprobleem. ei äh, muidugi enamus probleeme tõesti toimub kusagil kodus või leiab aset tegelikult või, või pärineb kuskilt pereringkonnast, kodu seinte vahelt. muidugi tuleb rohkem ka selles liinis ära teha, aga see pole sugugi kõik. ja nüüd tuleb otsustada kas see ongi kõik, mida me soovime eh, sooritada? neli miljonit muide läheb maksma ainult üks operatsioon ja ma tahan proua Veržiale öelda, ma olen täiesti nõus sellega, et, et need äh, arvandmed äh, ja, ja rahasummad on tohutud, aga ma ei mõtle seda välja, kui ma ütlen et, et kümme protsenti ärakasutatud lastest on alla kaheaastased kakskümmend protsenti toorvõrgu kõikidest foorumidest eh, eh, oli kahe miljoni käsutaja eh, kasutuses või, või, või ja, ja, ja need kasutajad tegelesid ainult laste seksuaalse ahistamisega. ja ma kutsun nüüd üles andma meile ammendavaid volitusi, proportsionaalseid volitusi et me saaksime niisuguste probleemidega tegeleda. tavamaailmas on meil äh, püütud leida õige tasakaal põhivabaduste äh, ja, ja kuritegevuse vastase võitluse vahel. Äh, me saame panga ülekandeid teha, pangas telefonikõnesid teha, see on meil kõik vaba, aga teatud tingimustel peab olema politseil voli kontrollida pangaülekandeid ja telefonikõnesid, neil peab olema see võimalus ja, ja seda ka online. Äh, kaasaegne interneti äh, maailm äh, on midagi muud, me ei saa samasuguseid volitusi ja samasuguseid vahendeid internetis kasutada, me ei saa äh, Äh, avastada enam just krüpteerimise tõttu kurjategijaid ja ma tahan lihtsalt rõhutada teile, et reaalsus on üsna must, äh, mustades värvides äh, teile siin esitatud. ja parlamendisaadik Gomes küsis, kuidas äh, toimivad suhted liikmesriikidega. liikmesriikide äh, juhtkonnad on tegelikult andnud meile lubaduse informatsiooni vahetada, nad on kohustuse võtnud, nad on väga hästi äh, info, informeeritud, koostööaltid, võib-olla isegi rohkem kui mõnes muudes valdkondades, aga Iirimaa küberkuritegevuse vastane keskus on lihtsalt liiga väike, neil ei ole vahendeid. ja internetimaailmas on üks suur probleem krüpteerimine. ja kui meil ei ole piisavalt vahendeid, siis me lihtsalt ei suuda eh, sealt läbi murda ennast. ja tahtsin öelda ka seda, et et ma tahan, et õiguskaitseorganitel oleks ka internetis sellised vahendid nagu tavamaailmas. ja meil peaksid olema selged suunised, äh, reeglid, mille järgi infovahetus toimub ja toimub korrakaitseorganitega ja meil äh, ja näiteks äh, andmete kogumise direktiiv, see on vajalik, kuid äh, mõnedes, äh, mõnedes õigusaktides äh, tuleb ka sellele kõige suuremale probleemile tähelepanu pöörata, mis on krüpteerimine. selle juurde võib hiljem tagasi tulla. jah, tõesti, mulle tundub, et teile esitati veel küsimusi, aga kui te arvate, et olete nüüd põhipunktid ära katnud, siis äh, Äh, siis on väga hea, äh, kindlasti tulete teie meie juurde veel tagasi, tahaksin teid veel kord tänada äh, selle eest, et te olete valmis dialoogi meiega pidama. ja muidugi tuleb arvestada, et eriti uued parlamendiliikmed on teie tööst nüüd huvitatud, et aga veel kord ütlen teile aitäh ja läheme nüüd järgmise teema juurde, mis on broneeringu info kasutamine. So colleagues, as you um, remember kolleegid, võib-olla te mäletate äh, või siis ka äh, uutele kolleegidele tahaksin öelda, et meie raportöör sel teemal on Timothy Kirkhope, äh, härra Voss, Birgit Sippel, Jan Albrecht, Cornelia Erst ja Laura Ferrara on variraportöörid. ja teen sellise lühikese sissejuhatuse Timothy Kirkhopile, eriti silmas pidades meie uusi komisjoni liikmeid. võib-olla kolleegid mäletavad, et teema oli arutusel ja hääletusel eelmise parlamendi koosseisu ajal äh, arutati siis vajadust, selle sellise äh, direktiivi vajadust, äh, selle äh, kohaldamisulatust äh, seoses siselendudega, äh, erinevate süsteemide ulatust, detsentraliseeritud süsteemi võimalust, äh, tagavarasüsteemi ja nii edasi. ettepanek lükati omal ajal libe komisjonis tagasi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, juunis kaks tuhat kolmteist tehti seda täiskogul, libe komisjon pidi teemaga edasi tegema, nõukogu võttis oma ühislähenemise aprillis vastu Äh, ja äh, nüüd äh, on välja mõeldud pilootprojektid, mida komisjon rahastab. samuti on aru, on vaja arutada, kuidas mõjutavad kohtuotsused seda temaatikat. Volinik Kalmamopolos tegeleb nüüd sellega ja liikmesriigid on ka tõstatanud küsimuse seoses väli, niinimetatud välisvõitlejatega täna oleme tagasi teema juures, toimub arvamuste vahetus ja kõigepealt arvan, et kuulame ära Timothy Kirkhopi, kes on raportöör ning seejärel anname sõna nõukogule ning ma arvan, et komisjon soovib ka sõna ning parlamendiliikmed peale seda. Timothy Kirkhop, palun. suur aitäh, härra esimees loomulikult on mul väga hea meel, et meil on täna võimalus arutada Euroopa Liidu broneeringuinfo direktiivi, seda, kuidas asjad on edasi liikunud. nagu te ise ütlesite, direktiivi ettepanek lükati äh, väikese häälteenamusega tagasi, täiskogul arvati, et teemaga tuleb edasi tegeleda komisjonis ja meil on eh, olnud varem ka selliseid ettepanekuid, kus komisjoni tasandil lükati ettepanek tagasi, eh, aga eh, tänu täiendavale tööle on lõpptulemused paremad olnud ja muidugi parem tulemus on võimalik ainult siis, kui kõik teevad head koostööd ja viimastel kuudel, kui uus parlamendi koosseis tööle asus, on kohtutud erinevate eh, julgeolekuekspertidega nii komisjonis kui ka täiskogul, meil oli täna üks hea näide ja neid on veel eh, loetelus, ei ole mitte ainult Rob Wainwright, kes täna meiega oli, vaid Gilles eh, de Kerkhove, kes on terrorismivastane koordinaator, siis on Jean-Paul Laborde meiega olnud, ta on terrorismivastase võitluse juht ÜRO-s ning äh, Cecilia Malmström, äh, eelmine siseasjade volinik, äh, pidi seda valdkonda käsitlema päris, päris pikka aega, kaks ja pool aastat tagasi asusin mina seda missiooni juhtima ja muidugi kõik, kes teemaga on tegelenud, enne mind on toonitanud selle, selle brooniku infosüsteemi, broneeringu infosüsteemi vajadust. selline vahend äh, on võtmetähtsusega ja täiendavuseks äh, Euroopa Liidu terrorismivastases võitluses. see on vahend, äh, millega kehtestatakse selged reeglid üksikisiku õiguste kohta ning antakse võimalus uurida kõige raskemaid kuritegusid need PNR andmed ehk broneeringu info on juba näidanud, eh, kui kasulik see on välja selgitamaks Euroopa Liidu kodanike keerulisi lennuteid, näiteks Euroopa Liidust Süüriasse, kuhugile mujale. sellise info kaudu on marsruudid võimalik välja selgitada ning ära hoida seda, et teatud eh, üksik, isikud jõuaksid oma eh, lõpsikohta Eh, samuti on võimalik kurjategijaid eh, arreteerida seoses näiteks eh, laste ärakasutamisega täna hommikul kuulsite selliste kuritegude kohtu, kohta ise, see on eriti õõvastav valdkond. samuti on võimalik järgida mitmete kahtlusaluste liikumist, kes on kaasatud narkokuritegevusse näiteks Kariibi mere piirkonnas ja Euroopas. neliteist isikut on saanud tänu sellele eh, pikaajalisi vanglakaristusi, samuti on eh, avastatud Nigeeria eh, kuri, kuritegelik rühmitus, kes kes mukeldas naisi seksitöölisteks Euroopasse ja samuti on äh, avastatud äh, siis äh, e-, kuritegude ohvreid, milliseid makse, meet-, vahendeid on kasutatud ja nii edasi ja nii edasi. see on ainult üks väike osa kõigest sellest, millega korrakaitseasutused igapäevaselt kokku puutuvad. ma ei pea te ütlema, et et kogu kuritegevuse vastase võitluse jaoks on PNR info nagu äh,, nagu võlukepp, ei. aga ta on oluline allikas kodanike turvalisuse ja ohutuse tagamisel, Euroopa Liidu kodanike öö, eh, kaitsmisel ja mitte ainult õiguskaitseorganid äh, ei arva, et sellise aruande äh, vastuvõtmine on tähtis. õiguslik lünk on vaevanud õiguskaitseorganeid juba äh, pikka aega, sest kardetakse erine-, erinevate isikuandmete rikkumise pärast, samuti on olnud lennufirmadel äh, raske arvestada kahekümne kaheksa liikmesriigi erinevate süsteemidega. praegune süsteem on lennufirmadele keeruline, äh, majanduslikult kulukas ja veelgi enam, äh, isikuandmete esitamine on nii suurelt, nii erinev, sest, sest liikmesriikide õigusaktid on erinevad samuti äh, tuleb koostööd teha üle viieteistkümne mitte Euroopa Liidu liikmesriigiga ja äh, tuleb välja töötada kõikehõlmav raamistik, äh, mis paneb selgelt paika, kuidas reisijainfot edastada ja kuidas vastutavad ja mil määral vastutavad lennufirmad, eh, kui näiteks nad ütlevad, et me ei edasta eh, isikuandmeid, kui eh, on teada, et ei kaitsta isikuandmeid ja eraisiku puutumatust. ma tean, et siin ruumis on ka neid, kes on, on kogenud ise, mida tähendab isikuandmete kahtlane edastamine. me ei saa ma, ma rääkisin nendest riikidest, kus on võideldud igati selle eest, et põhivabadused oleksid kaitstud, ei. ma ei, ma ei alahinde sugugi neid argumente, mis räägivad selle eest, et me ei saa igale poole valimatult andmeid edastada praegu äh, on viieteistkümnes liikmesriigis äh, äh, ülesehitamisel PNR süsteemid Holland, Rumeenia, Portugal, Hispaania, Sloveenia, Bulgaaria, Leedu, Eesti, Ühendkuningriik ja veel mõned. me peame oma Euroopa Liidu standardid välja töötama, mis reguleeriksid PNR-süsteemi praegu on selles valdkonnas äh, tohutu lünk ja kui me kiiresti probleemi ei lahenda, lõpetame kaoses. loomulikult äh, inimesed ootavad äh, ka andmekaitse direktiivi rakendumist ja andmete kogumise direktiivi rakendumist, aga realistlikult mõttes me ei saa enam viivitada andmeid vahetatakse niikuinii, nii, aga äh, korralikku äh, õigusraamistikku ei ole ja jällegi kasutavad äh, terroristid ja kurjategijad seda võimalust enda huvides ära. ja, ja seetõttu pean, et, et väga tähtsaks, et teemaga edasi tegeldakse, see ei, see puudutab Euroopa Liitu, oma propor-, meie oma proportsionaalseid ja kõrgeid standardeid, loomulikult andmekaitse eh, kehtib ka selle direktiivi puhul, eh, siis kui andmekaitse direktiiv vastu võetakse. ja lõpuks tahan rõhutada seda, et ma tõesti soovin kompromissi. direktiivi, millega me kõik loodetavasti saaksime rahul olla ma tean, et parlamendiliikmed teavad, eh, minuga on alati võimalik juttu ajada, arutada neid küsimusi isegi väljaspool selle komisjoni ruume. tähtis on kaitsta eh, üksikisiku õigusi eh, ning kurjategijad vastutusele võtta. seetõttu kutsun teid üles, istume maha, mõtleme eh, ja analüüsime teemat ja ma loodan, et me leiame kiire lahenduse. tänan. suur tänu, Timothy Äh, ma peaaegu ütlesin, et, äh, et ei täitsa sissejuhatuse, aga saime täismängu. Äh, aga annan teistele sõna, kõigepealt nõukogu ja siis komisjon saavad ka sõna. kõigepealt kaks nõukogu kolleegi on palunud sõna, tavaliselt anname sõna ikka ühele, kas te mõlemad peate saama sõna? härra Manicelli. minu nimi on Filippo Colombo ja mina räägin nõukogu nimel mina olen Filippo Colombo. ma töötan Itaalia alalises esinduses Euroopa Liidus. tahaksin eesistuja nimel kõigepealt tänada libekomisjoni selle võimaluse eest, et me saame koos arutada ettepanekut, mis meie jaoks on väga oluline. nagu te meelde tuletasite, härra esimees, siis nõukogu on juba jõudnud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kokkuleppele selle ettepaneku osas ning just hiljuti oleme me poliitilisel tasandil rõhutanud seda, kui tähtis see teema meie jaoks on. tuletan meelde kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ülemkogu augustis, kus kõikidelt kaasseadusandjatelt äh, Eh, paluti jõuda selle aasta lõpuks eh, koosolekule ja kõik see töö, mis viimasel ajal on tehtud, eh, eriti just välisvõitlejatega arutades, peaksid meid viima sellele tulemusele. me leiame, et nii, nagu ka raportöör just ütles, et tegemist on väga olulise instrumendiga selleks, et võidelda väga raskete eh, eh, kuritegelike ilmingute ja terrorismiga ja meie oleme võtnud endale eesmärgi koos eh, kaasseadusandjaga töötada selleks, et jõuda väga kiiresti kokkuleppele, mis võimaldaks meil võtta vastu see instrument. kõik meie politseiametid kinnitavad seda kui oluline see instrument võiks meile tulevikus olla ja kuidas selle abil oleks võimalik paremini äh, kuritegelike nähtustega võidelda. ja me oleme teadlikud, et väga paljudel äh, parlamendiliikmetel on murepunkte nii siin komisjonis kui ka Euroopa Parlamendis üldisemalt, eriti just eraelu puutumatust puudutavates küsimustes me oleme veendunud, et tuleb teha koostööd selleks, et jõuda ühisele kokkuleppele, mis võimaldaks meil nendest murepunktidest üle saada. ja loodetavasti kiiresti jõuame me ühtse seisukohaga välja töötada, aitäh! suur tänu! ja nüüd annan sõna komisjonile, enne seda mainin veel nii palju, et me oleme kutsunud ka voliniku kolmandal detsembril äh, meie juurde ja oleme palunud tal rääkida muude asjade hulgas ka broneeringu infost. aga nüüd äh, proua Nietzsche äh, komisjonist, palun. suur tänu, härra esimees, tere hommikust ähm, kõikidele ma tahaksin teid tänada võimaluse eest, et te andsite komisjonile võimaluse paari sõnaga kommenteerida seda väga olulist teemat ja meil on äh, eriti hea meel selle üle, et äh, arutelu jätkub nüüd äh, antud teemal ähm, parlamendikomisjonis. komisjon omalt poolt toetab jätkuvalt broneeringuinfo ettepaneku loogikat, mis esitati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja me toetame neid mõtteid, mis on selle seaduseelnõu peamisteks osadeks, seda aga arvestades ja äh, nii nagu volinik Avramopoulos äh, ka oma kuulamisel selle komisjoni ees siin ütles, on selge, et äh, esitatud ettepanek tuleb hoolikalt läbi vaadata, lähtudes nendest põhimõtetest ja kriteeriumitest, äh, mis tõusetuvad Euroopa Kohtu lahendist andmete säilitamise direktiivi kohta seda tuleb äh, läbi vaadata ka äh, vastavalt suunistele, mille on välja andnud Põhiõiguste Amet, ähm, eriti selles osas, mis puudutab broneeringu info proportsionaalset kasutamist. Äh, direktiiv peab vastama põhiõiguste hartale täies mahus ja me peame tagama selle, et see ka Euroopa Kohtu ees oleks vettpidav sellest tulenevalt, härra esimees, on komisjon valmis koostööks kaasmenetlejatega eh, selleks, et kujundada selline ettepanek, mis vastab eh, lahendist tõusetuvatele nõudmistele ja mis tagab selle, et ettenähtud meetmed oleksid proportsionaalsed üksikisiku põhiõiguste kaitse vaatevinklist vaadatuna. praegu öö, eh, hindab komisjon ettepanekut öö, sest seoses nende elementidega, millele ma just viitasin, toimuvad praegu sisemised arutelud komisjoni üksuste sees selleks, et ähm, leida kõige parem viis äh, just nimelt siis proportsionaalsuse eesmärgi tagamiseks. nii nagu te, härra esimees, ka ise ütlesite, äh, volinik äh, osaleb kolmandal detsembril teie istungil ja esitab teile siis konkreetseid ettepanekuid selle kohta, mis hakkab edasi saama, suur tänu! suur tänu! annan nüüd sõna kõigepealt variraportööridele selles järjekorras, nagu nad sõna soovisid. üks variraportöör äh,, Aksel Foss äh,, palun näidake teie ka, kui sõna soovite. aga nüüd jäite viimaseks selles nimekirjas. siis kõigepealt Birgit Sippel. suur tänu! teeksin täna mõned üldised märkused mõningate äh, asjade kohta, mis ei ole mitte ainult, vaid ka äh, seotud äh, broneeringu info ja teiste meetmetega. kui teil on veel meeles tänahommikune arutelu ja see, millest me rääkisime eelmisel nädalal Robert Wainwrightiga Europolist, siis on teil vist meeles see, et ta ütles, et pehmelt öeldes on veel ähm, paranemisruumi info liikumise osas liikmesriikide vahel, aga ka infovoogude vahel eh, liikmesriikide ja Euroopa ametnid, ametite vahel. ja eelmisel nädalal jõudis meieni info selle kohta, et mitte kõik meetmed, mis on vastu võetud terrori ja kuritegevuse vastaseks võitluseks, on leidnud kõikides liikmesriikides täismahus rakendamist. nii et ühelt poolt tuleb siis tagada et praeguseid meetmeid kasutatakse, sest ainult nii on võimalik välja selgitada ju see, et kas äh, lisavahenditest oleks kasu ja, ja kui suures ulatuses oleks nendest siis äh, lisaväärtust organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. teisalt on siis vahepeal oma lahendi ähm, vastu võtnud Euroopa Kohus äh, andmete säilitamise direktiivi osas ma ei ole jurist, aga olen suhteliselt närvis selle üle, et Euroopa direktiivi ei jõustata enam, sellepärast et kohus ütleb, et see ei vasta Euroopa reeglitele ja Euroopa väärtustele. aga öö, siseriiklikud seadused, mis on sellele direktiivile väga sarnased, on käibel kuigi kõik meie liikmesriigid, kui nad liituvad Euroopa Liiduga, lepivad kokku nendes samades reeglites ja on ju nõus nende väärtustega ja ma kordan, ma ei ole jurist, aga minu jaoks on see üsna ebameeldiv. Timothy Kirkhope ütles, et väga paljud liikmesriigid kasutavad Euroopa vahendeid selleks, et ette valmistada broneeringu infosüsteem aga kas liikmesriigid ei peaks siis äh, lähtuma Euroopa väärtustest? ja ma ei keskendu siin mitte ainult Euroopa Kohtu lahendile, see lahend kohustab meid äh, selleks, kui me peame, me peame vaatama seda, et kas kohtulahendil on mingisugust äh, mõju broneeringu infole ja kui on, siis kui suures mahus või, või teistele taolistele eelnõudele tulevikus nüüd see küsimus, et võib-olla me peaksime ära ootama uue andmete säilitamise direktiivi ja ma räägin siin direktiivist, selles osas ütles Timothy Kirkhope, et see võib kaua aega võtta, no andke andeks. ega seda mitte Euroopa Parlamendi pärast. meie öö, suutsime otsustada pärast väga longa, pärast väga pika arutelu ühispositsioonis, isegi kui öö, meie esialgsed seisukohad läksid teineteisest väga lahku liikmesriigid vajutavad äh, pidurit, liikmesriigid on need, kes otsust ei langeta, nii et kui nemad tahavad uusi meetmeid hakata nüüd välja arendama, mis kõik puudutavad andmete kogumist, äh, siis äh, nad peaksid esitama kõigepealt ühtsed standardid. see direktiivi puhul, eriti arvestades seda, mida täna oli siin kuulda ja eelmisel nädalal oli kuulda Robert Wainwrightilt, olen ma üsna veendunud, et äh, praegused reeglid mitte ainult määruses, vaid ka direktiivis ei ole sugugi mitte koormaks, ähm, vaid väga olulised selleks, et meil oleksid ühtsed reeglid, äh, tagamaks vastastikune tunnustamine isegi korrakaitse jõustamisel ja kohtu valdkonnas. meil on vaja ühtseid reegleid selleks, et leida lisameetmed nii et liikmesriikide käes on see asi praegu, kui nad tahavad kiireid lahendusi, tehku oma töö kõigepealt ära see on ainus, mida ma tahtsin praegu öelda väga üldiselt selle asja kohta. Jan Albrecht. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka meie raportöörile selle eest, et andsite ülevaate kujunenud olukorrast. kõigepealt on minu meelest väga kahetsusväärne see, et ähm, EDPS ei ole kohal siin selleks, et oma seisukohta väljendada pärast seda kohtulahendit välja pakutud seadusandluse osas, see oleks meie jaoks väga kasulik ja võib-olla järgmine kord äh, siis ähm, võiks äh, seda korraldada. järgmisena, väga oluline on mõista seda, et mitte keegi ei ole vastu paremale infovahetusele äh, korrakaitseorganite vahel vastupidi, me peaaegu kõik fraktsioonid olime nõus sellega, et antakse välja Euroopa uurimiskäsk, kus on vastastikune tunnustamine täiesti selgelt sees ähm, korrakaitseorganite jaoks, nii et äh, me tahame seda parandada ja mina olen äh, seda pidanud väga suureks prioriteediks ja sellele rõhku pannud palju, ma olen täiesti veendunud, Äh, just nimelt juhtumipõhine infovahetus praegu ei toimi. ja kõik näited, mis on minuni jõudnud, on just nimelt seotud äh, sellega, et äh, juba kogutud andmeid lihtsalt ei edastata edasi teistele organitele selleks, et võidelda väga tõsiste piiriüleste kuritegude ja terrorismi vastu. nüüd see välja pakutud direktiivi eelnõu see ei puuduta infovahetust, vaid puudutab info säilitamist. ja selles osas äh, on kohus oma lahendi andnud ja ma mõistan ja tunnustan seda, et komisjon omakorda tunnustas seda ja volinik äh, on ka seda arvesse võtnud, et loomulikult see tähendab seda, et me peame ümber äh, mõtlema selle, kuidas säilitatakse broneeringuinfot ja sellepärast ongi nii oluline kõigepealt anda hinnang sellele õiguslikule keskkonnale, kus me peame tegutsema, välja selgitamaks selle, et kuhu on võimalik jõuda. ja loen välja siit sellest lahendist äh, kõige olulisema lõigu, tõlkidel tekste ei ole. punkt viiskümmend üheksa lahendist, tsiteerin veelgi enam kuigi eesmärgiks on äh, hoogustada võitlust äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, ei eelda see direktiiv mitte mit-, mitte mingisugust seost nende andmete vahel, mis on esitatud ja julgeolekuohu äh, taseme vahel. see ei ole piiratud äh, ainult säilitamisega kõigepealt, esiteks selleks, et äh, ühe teatud ajaperioodi jooksul neid kasutada või mõnes konkreetses geograafilises tsoonis või äh, ei ole see piiratud konkreetsete inimestega, kes ilmselt on üht või teistpidi kaasatud äh, tõsise kuriteo elluviimisesse. ja punkt kaks äh, ei ole piiratud inimestega, kes võiksid potentsiaalselt äh, oma andmete koguda laskmisega panustada tõsiste kuritegude vastasesse võitlusesse. nüüd see on siis Euroopa institutsioonide kõige kõrgema kohtu kohtulahend andmekaitse osas, eriti ka broneeringu info puhul ning broneeringu info direktiiv ei ole sugugi ette nähtud selliste tingimuste jaoks, seal ei ole ei ajaperioodi ega geograafilist määratlust ega ei ole määratletud ka konkreetne inimeste rühm siin on ette nähtud kõikide reisijate info öö, andmete säilitamine ja kui nõukogu selle, kui, kui nõukogu ettepanek läbi läheb, siis see puudutab ka Euroopa Liidus sees reisivate Euroopa lennuliini reisijate andmeid. vot see on komisjoni ettepanek olnud ja mina küll sellest lahendist välja ei loe, et me võiksime nüüd asjaga edasi minna, nii nagu esialgu oli plaanis. ja komisjon, nagu ma aru saan, on nõus sellega. ei ole võimalik, et me või-, läheme nüüd edasi sealt, kus pooleli jäi enne seda lahenduse lugu ja see on täiesti normaalne, et niikaua, kuni komisjon olukorda hindab, oleks neil võimalus oma lähenemine ka ümber vaadata ja mitte lihtsalt ei äh, tööta edasi ettepanekuga, mis võib-olla absoluutselt ei vasta nendele suunistele ja, ja kohtulahenditele ja nüüd meie jaoks me oleme esitanud äh, kaheksanda aprilli lahendi osas küsimusi oma õigustalitusele, me võiksime vähemalt ära oodata nende seisukoha enne, kui me hakkame oma hinnangut andma selle kohta, et kui palju meil veel on liikumisruumi ja kui palju on meil võimalik siin üldse mingisuguseid reegleid vastu võtta andmete säilitamises. veel kord, ma ei ole vastu, vastupidi, olen täiesti poolt sellele, et meil oleks õigusraamistik infovahetuseks, mida kasutavad korrakaitseorganid juba täna. ma olen absoluutselt selle poolt, ma ei ole selle vastu lisakohustuslik andmete säilitamine, mis on ette nähtud selle direktiiviga, on minu jaoks problemaatiline ja me ei tohi selles osas midagi otsustada enne, kui me oleme kohtulahendi läbi analüüsinud. suur tänu. ma annan variraportööridele üsna äh, palju kõneaega, tegemist on esimese arvamuste vahetusega. Äh, Timothy, sa saad sõna lõpuks uuesti, sul on piisavalt aega äh, vastamiseks ja kolleegid ülejäänud, tehke nii lühidalt kui võimalik, palun. Cornelia Ernst, palun järgmisena, proua Ernst on kuue fraktsiooni variraportöör. suur tänu, Claude, nii me käime siin ümber palava pudru. me räägime peaaegu igas äh, komisjonis broneeringu infost ja iga kord jõuame lõpuks samale järeldusele, et me peame ütlema välja, et meil on äh, Euroopa Kohtu kohtulahend, see lahend ütleb väga selgelt välja et äh, andmete säilitamine, nii nagu see on ette nähtud direktiivis praegu, ei ole äh, vastavuses Euroopa seadusandlusega ja seega on äh, see direktiiv kehtetu ja selle alusel ei ole võimalik mitte mingisuguseid edusamme saavutada. nüüd äh, artikkel kakskümmend üheksa töörühm ütlesid kahe tuhande üheteistkümnendal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal selgelt välja, et äh, ei ole mingisugust äh, alust Euroopa planeeringu infodirektiivi vastuvõtmiseks ja nemad on sisse toonud oma direktiivid, mille kohaselt ainult mõned andmed, mitte kõik äh, andmed, ainult mõned andme, ühikud äh, on kogutavad ja säilitavad, tatavad. Nad nõuavad kõigepealt ähm, seda, et need oleksid ähm, vastavuses äh, põhiõiguste hardaga, see on taolise andmete säilitamise aluseks ja seda samuti ka üksikjuhtumite põhjal. nii et ähm, mõnda aega tagasi äh, juba artikkel kakskümmend üheksa töörühm seda ka ütles äh, ja alles hiljutine dokument, äh, mis vastu võeti, seal viidatakse väga selgelt tõsiasjale, et proportsionaalsus, meetmete proportsionaalsus äh, peab olema ka äh, hinnangualune. igasugused meetmed, ka tulevased meetmed, need tuuakse nüüd sisse ja minu küsimus teile on, kas keegi on kunagi andnud hinnangut sellele, et kas praegused meetmed üldse omavad mingisugust mõju. kui selline hinnang on tehtud ja kui see mõju on ka äh, tuvastatud, siis millised tulemused, millised meetmed on jäänud kasutamata, kus on puudujäägid, kus äh, on meil vajadus äh, lisameetmete jaoks? ja siis ma tahtsin veel teie käest kuulda kas te võiksite rääkida selle hinnangu tulemustest või ei ole sellist hinnangut läbi viidud, see on küsimus nõukogule ja komisjonile. ja veel üks asi. väidetakse siin, et broneeringu infosüsteeme kujutat-, ku-, ähm, kõikides liikmesriikides praegu kujundatakse välja ja et me peaksime neid koondama, aga ma tuletaksin teile meelde, et nii Euroopa Liit kui Euroopa Parlament on äh, ju andnud vahendeid sellise süsteemi väljakujundamiseks viisteist miljonit eurot eelarvest, nii et me pumpame seda raha liikmesriikidesse ja siis inimesed ütlevad, et küsivad, et kuidas me seda kõike hakkame harmoneerima. räägitakse sellest, et meil on tohutu vajadus ühtse süsteemi järele see on arutelu, millest me peame ennast eemaldama, me peame olukorda ikka hindama, enne kui me mingisuguseid otsuseid langetame, et millisest Euroopa planeeringu infosüsteemist me üldse räägime, kas sinna koostöös on hõlmatud ka näiteks Kanada või teised kolmandad riigid, aga tuleb selgelt rääkida sellest, mis on praegune olukord ja siis vaadata edasi. suur tänu. Var-, Sofi Inentvelt on äh, ALDE fraktsiooni variraportöör, suur tänu, härra esimees nagu väga paljud eelkõnelejad olen ka mina suhteliselt häiritud sellest, et see arutelu üldse siin meil päevakorras on. me hääletasime selle eelmisel aastal maha. mitte mingisuguseid uusi elemente selles ettepanekus ei ole, ma üldse tahaks teada, miks see on siin päevakorras, mis nüüd vahepeal siis juhtunud on Kornel ütles täiesti õigesti, et umbes aasta-poolteist aastat tagasi oli ainult üks liikmesriik, kellel oli eh, broneeringu infosüsteem paigas ja toimiv, see oli eh, Ühendkuningriik, teistel sellist asja ei olnud, aga nüüd on vahepeal Euroopa Komisjon ja Cornelia seda väga viisakalt ka väljendas, on rahastanud eh, siseriiklike süsteemide väljakujundamist no minu sõnaraamatus tähendab see, see äraostmist, liikmesriikidele antakse raha selleks, et välja kujundada siseriiklikud süümid, et järsku on meil vaja hakata asja harmoneerima. no et vot, vaadake, leidsime põhjenduse, miks võtta vastu direktiiv, vot see on äraostmine tavakeeles ja minu meelest on äh, see tülgastav viis poliitikat ja seadusandlusi kujundada, ma ei suuda küll seda kodanikule ära seletada. lisaks sellele on Euroopa Komisjon ise öelnud, et väga paljud liikmesriigid, kes seda raha on vastu võtnud, äh, on äh, broneeringuinfot kogunud küsitavat õiguslike aluste alusel. ma olen nõudnud Euroopa Komisjonilt infot selle kohta, konkreetsete detailide kohta, rahastamise kohta ja ootan seda vastust tänase päevani. ma tahaksin ähm, Eh, seda infot saada riikide põhiselt ja, ja praeguseks ei ole see info minuni jõudnud, nagu ma ütlesin. ja veel Euroopa direktiivi vastuvõtmise põhjenduste ju, põhjendustest rääkida. ega mitte ükski asi ei takista liikmesriike broneeringu infosüsteeme kujundamast, nad teevadki seda, nad võivad andmeid vahetada, kui tahavad, lasku käia, aga miks meil on vaja Euroopa tasandi direktiivi? asi on ju selles, et kui direktiiv vastu võetakse, siis need liikmesriigid, kes ei ole huvitatud oma broneeringu infosüsteemist, peavad hakkama seda välja töötama. ja pööraksin teie tähelepanu, kallid kolleegid, sellele, et Hollandi parlament hääletas maha suure häälteenamusega justiitsministri ettepaneku luua see broneeringu infosüsteem. Hollandi parlament muidugi ei saa aru sellest, et see süsteemne broneeringu info kogumine on ilma korraliku õigusliku aluseta nende selja taga käinud juba aastaid, aga no hea küll, see on teine jutt, teine teema. nii et äh, Äh, lähimus tuleb siin ka mängu. ma lihtsalt ei saa aru, miks me peaksime kedagi kohustama hakkama, liikmesriike kohustama selleks ja loomulikult teie olen nõus sellega, mida ütles Jan Albrecht teistes eas, et kui jah, äh, meil on nii palju neid erinevaid süsteeme, siis ilmselt mingi hetk tuleb hakata neid harmoneerima seal, aga äh, seda on vaja korraliku õigusliku raamistiku jaoks, aga praegu meid lihtsalt veetakse minu meelest ninapidi sest see põhjendus selle direktiivi vastuvõtmiseks on justkui nagu liikuv sihtmärk. üks hetk äh, on sihtmärgiks äh, terrorivastane võitlus, siis on sihtmärgiks rahva tervis, siis on sihtmärgiks äh, seksuaalsete kuritarvitajate jälile jõudmine ja siis jõuame tagasi terrori ja džihadistide juurde, nii et ma lihtsalt tahaks teada, millest me siin räägime. minu meelest see uus põhjendus et miks me peaksime identifitseerima ja jälitama Süüriasse reisivaid džihadiste, on selline kahtlane. nimelt, et isegi kui meie parlament üsna pea toetaks Euroopa direktiivi hääletusel, tuleb seda hakata rakendama liikmesriikides ja selleks läheb ikka väga kaua aega. tuletan kolleegidele meelde ja neile, kes, keda tollal kohal ei olnud siin veel, mul on väga hästi meeles, kuidas äh, andmete säilitamine topib säilitamise direktiiv topiti meile ka kurku sõna otseses mõttes kolme kuuga pidime meile vastu võtma, see on täiesti vastuvõtmatu, räägiti sellest, et me peame väga kiiresti kurjategijate vastu võitlema, terrori vastu võitlema, no kujutage ette, nüüd aastaid ja aastaid hiljem tuli välja, et liikmesriigid seda üldse ei rakendanudki, nii et võib-olla ikka ei olnud see asi nii põletav. ja olen täiesti nõus ülejäänud kõnelejatega kui asi on nii pakiline, siis ma ütlen liikmesriikidele, võtke ennast kokku ja võtke vastu andmekaitse direktiiv. kui te ikka siiralt peate siin silmas andmekaitset ja ma ausalt öeldes äh, kõhklen selles, minu usaldus on äh, hajumas, raportöör Kirkhope ütles, et see pole realistlik, no kõik puudutab ju ometigi poliitilist tahet, härra Kirkhope, kui liikmesriigid tahavad, siis nad saavad selle nad saavad ise väga kiirelt otsustada ja seda on ka varem nad teinud, et kui nad tahavad andmekaitset, siis nad võivad homme otsustada, et see nii on, sest parlament on neile mudeli juba andnud ja mitte midagi, mis neid takistab, ei peaks kusagil veel esinema. jah, viimane punkt, ütleb härra esimees nüüd lõpetuseks. no ma tahaks ikka välja öelda, mis ma mõtlen, ütleb proua Einentveld nüüd see vajalikkus. ma tõesti ootan, et keegi mulle tõestaks, et see asi on vajalik. ma olen täiesti veendunud, et broneeringu info on võib-olla kasulik, aga kas see on vajalik, vot seda ma ei tea. ja äh, iga äh, eesmärgi puhul tuleb vajalikkust tõestada. ma olen veendunud, et äh, jah, see on võib-olla kasulik ja vajalik narkokaubanduse ja inimkaubanduse vastases võitluses, aga see ei ole võrdsustatav terroriohuga, rääkimata rahva tervise ohuga ja seni on meieni jõudnud ainult üksikud tõendikillud äh, mingitest äh, juhtumitest, üksikutest juhtumitest, mis ei ole väga veenev. ja äh, korrakaitseorganitel on juurdepääs sellele infole juba täna ei ole mingisugust põhjust, äh, miks neil peaks sellele juurdepääs olema, aga nad ei lahe, nad ei jaga seal neid andmeid, see on hoopis teine teema, ma kohe lõpetan, härra esimees, aga ükskord tahan ma ka välja öelda, mida mina mõtlen. ja see on nüüd põhimõtteline küsimus, härra Kirkhope ütles, et ta saab aru, et teema on hell, sest et mõned liikmesriigid on andnud oma valitsustele varem oma kodanike kontrollimiseks, aga et enam niimoodi ei tehta. no tuletan teile meelde, et on vähemalt üks äh, riik, äh, täiesti juhuslikult riik, mida teie tunnete, on kasutanud terrorivastase võitluse seadusandlust selleks, et terroriseerida ajakirjanikke. me oleme kõik inimesed, äh, me kõik teinekord kaldume totalitarismi, aga olgem ettevaatlikud Axel Foss ähm, saab järgmisena sõna, ma tahan tema vastu olla õiglane, ta saab sama palju aega kui variraportööri, see tähendab seda, et kõik ülejäänud kõnelejad äh,, teile jääb väga vähe, sest et variraportöörid haukasid ära suure osa ajast. ja ma tahan, et äh, lõpuks oleks äh, aega meie raportööril ka vastata, tegemist on arvamuste vahetusega, esimene selline pinna kompimine äh, sellel teemal, nii et kolleegid, kannatlikkust, äh, räägime sellest kindlasti veel, aga Aksel Foss, äh, teie laske käia, teil on sama palju aega kui teistel. aitäh! aitäh, äh, härra esimees! politseijõudude töö satub ohtu, kui neil ei ole võimalik analüüsida nii, nagu nad soovivad, andmeid ning äh, nad peavad saama võimaluse analüüsida andmeid, ei ole võimalik see, et kurjategijad sõidavad autoga, siis samal ajal kui politseinikud peavad jala käima. praegusel hetkel äh, võttes arvesse ka karistusõiguslikke aspekte, oleme jõudnud äh, oma toimimise piiridele teatud valdkondades andmetele ligipääs, sellele osas me ei ole enam operatiivsed, sest meil ei ole enam ligipääsu teatud sorti andmetele. meie äh, seadusandjana peame selle tasakaalu siia looma, nii et siis politseil peab olema võimalus ligi pääseda teatud andmetele, aga samal ajal peavad ka andmekaitse eeskirjad olema eh, tagatud, aga tegutsema peab, sest eh, ekstremism, eh, kas siis vasak- või parempoolne terrorism, organiseeritud kuritegevus, kõik nad tegutsevad väga usinasti viimasel ajal, lausa plahvatuslikult ning meie väärtuste vaenlased kasutavad väga hästi ära seda, et meie oleme otsustusvõimetud, on kaks võimalikku võimalust, kas me lubame sellisel moel andmeid analüüsida ja koguda, niimoodi meil oleks võimalik teha väga palju edusamme organiseeritud kuritegevusega Äh, võitlust või siis kasutame ära konkreetseid instrumente koos ähm, tagatistega äh, selleks, et oleks äh, kinni peetud ka andmekaitse eeskirjadega ning paneme paika konkreetsed meetmed selleks, et rikkumisi antud valdkonnas vältida. proportsionaalsus, ad hoc struktuur võiks ju olla paika pandud, maksimaaltähtajad ehm, ehm, andmete säilitamiseks, samuti ka andmete kustutamisega seotud eeskirjad. kui me võtaksime selliseid eeskirju ja ehm, reegleid vastu, siis me teeksime väga palju ära ja on olemas ka ennetavaid meetmeid. kui me ei tee edusamme, äh, siis me jääme tupikusse ning riikidel ei ole enam võimalik äh, võidelda äh, kuritegevusega. süsteemi peaks saa-, saama tõhusalt ära kasutada. me peaksime olema mõistlikud. Äh, reisija info osas on meil olnud siin teatud äh, näiteid äh, ja me oleme ka näinud, et tegemist on kasuliku infoga, sest see viib ka konkreetsete tulemusteni. see annab meile teadmisi, seetõttu peakski reisija info, broneeringu info olema andmete hulgas, mida õiguskaitseasutused saavad analüüsida ja koguda aga me peaksime panema paika kaitsemeetmed, ähm, millega oleksid eraelu puutumuse, puutumatusega seotud aspektid kaitstud. ning äh, kui meil ei ole Euroopa Liidu tasandil mingeid äh, sätteid, siis liikmesriigid tegutsevad omapäi. Nad teevad seda just seepärast, et Euroopa Liidu tasandil mingisugust äh, tegevust ei ole ja kui nemad tegutsevad, siis on ka õige, et nemad raha saavad. andmekaitse määrus ei ole mingisugune ainuõige alus või ainukene alus. seega on oluline, et sellistel juhtumitel, kui võideldakse kuritegevusega, oleks võimaldatud ligipääs andmetele ja me ei tohiks seda keelata ära liikmesriikidele, see võiks olla üks lahendus kodanikele samuti. see peaks ju sobima, sest see on väga tõhus moodus, kuidas organiseeritud kuritegevusega võidelda sest kui me kusagile ei jõua, kui me edusamme ei tee, kui me proportsioon, proportsionaalsuse kõrvale jätame äh, siis on ka isikute kaitse vähesem. aitäh, Aksel! tahaksin nüüd tulla tagasi ühe küsimuse juurde, et kuidas edasi minna, nagu ma aru saan, Avramopolis, volinik äh, Avramopolis tuleb oma äh, seisukohaga välja kolmeteistkümnendal detsembril ja, ja seetõttu ma vastan ka Sofi Dinveldi küsimusele, miks me seda küsimust siin praegu arutame. meil on siin väike probleem, me peame lõpetama kaksteist kolmkümmend, meil on veel paar minutit jäänud, kui tõlgid nii lahked on ja aga meil on veel kuus kõnelejat ja ma tahaksin teada, kas nendest kolleegidest mõni saaks mind äkki aidata ja võtta ära oma kõneaja. aitäh, Carlos, aitäh, Anna, kas keegi teine veel? variraportid on ju teie nimel juba rääkinud, kas keegi teine loobub veel oma kõneajast? proua Tomatšitš, kas te võtate sõna? aitäh, ma teen väga lühidalt, kolmkümmend sekundit turvalisus on äärmiselt oluline, mida ei tohiks kahe silma vahele jätta, kui seda tagatakse õiguspäraselt, aga me peaksime tegema pingutusi, pingutusi tagamaks seda, et need andmed ei satu valedesse kätesse. broneeringu infoga seotud aspektid, kui nad hästi toimivad, siis see raskendab kuritegevusel tegutseda ja samuti ei saa alaealised äh, ilma saatjata iseseisvalt reisida, nagu see toimus praegu Euroopa Liidus Süüriasse. aitäh! härra Dias de Meera, palun. härra Dias de Meera, palun. aitäh, ähm, esimees. ma üritan olla teile abiks. me kuulsime siin vastu- ja poolthääli antud küsimuses, mina aga tahaksin võtta sõna ja tulla välja ühe äh, ettepaneku selleks, et probleemi lahendada. mina olen nõus äh, Euroopa Liidu broneeringuinfo kogumisega, ma arvan, et see on väga asjakohane meede, aga vaatame nüüd seda kaheksanda aprilli kohtulahendit, me peame seda alati meeles pidama ja samuti komisjonis äh, toimuvat hääletust, mis toimus kahekümne viiendal aprillil pärast siis kohtulahendi väljakuulutamist ja tuletan teile veel ka meelde, et äh, kolmkümmend kakskümmend viis, viis oli erapooletud, siis äh, kolmkümmend, kolmkümmend kahekümne viie vastu siis ja viis jäid erapooletuks, aga eesmärke on meil praegu ainult kaks. esimene eesmärk, sellesama õigusliku ettepanekuga on siis äh, tutvustanud härra Kirchhoff oma raportit äh, ja tahaksin teada, kas te tahate veel muuta seda raportit mingil määral, nii nagu te seda varem olete teinud? ja võtta arvesse ka siis kohtulahendiga seotud, kaheksanda aprilli kohtulahendiga seotud aspekte. ja muudatusettepanekud siis, millega meie välja tuleme, see on üks võimalus, kuidas edasi minna. teine võimalus, Eurokomisjon mõtiskleb, Euroopa Komisjon mõtiskleb väga palju ja äkki ta vaatab üle oma õigusliku ettepaneku. sellisel juhul peame ootama uut komisjoni ettepanekut. pärast seda, kui seda tutvustatakse, läheme edasi sama menetlusega, aga eh, siis härra Kirchhoff eh, ma tean, et härra Kirchhoff äh, tahab variraportidega järgmistel päevadel kokku saada ja otsustada, kuidas edasi minna. milline meie ajakava on, härra esimees, meil on tänane arutelu, Kirchhoff kohtub siis variraportööridega järgnevalt. kolmandal äh, on äh, Avramopolusi, volinik Avramopolusi kõne, milleks ta siia tuleb, ta ütleb mida ta hakkab Euroopa Komisjonis tegema ja mida ta ette võtab siis selle kaheksanda aprilli kohtulahendiga ja siis edasi detsembris äh, saavad kokku Prantsuse siseminister ja, ja ka Saksamaa välis- või siseminister, ei tea veel, millest, mida nad räägivad. Nad räägivad sellest, milline võiks siis see broneeringu info äh, mõju olla Euroopa Liidule ja milline on välisvõitlejatega seotud oht. üksteist detsember, parlamendi õigustalitus tutvustab meile raportit, mis äh, räägib selle kaheksanda aprilli kohtulahendist ja kuidas see on broneeringu info direktiivi kaasatud. see on see, mis meie ees on. meil on vajadus mida on väga palju hinnatud siin ja arutatud. kakskümmend viis kolmekümne vastu või siis kolmkümmend kolmekümne vastu on siis see jõudude vahekorg. me ei saa seda kohtulahendit mitte kuidagi ähm, kõrvale jätta, nii et äh, see, kuidas edasi minna, on üsna selge. Teie esimees peate see kogu seda menetlust nüüd juhtima. aitäh, härra Dias, aitäh, et te tuletasite meile meelde need menetluslikud aspektid. Timothy, ma annan sulle nüüd väga raske ülesande. ma ei tahaks nüüd hakata tegelema kõikide nende variraportööride kommentaaridega. Theresa, kas sa loobud ka oma kõneajast? Theresa, äkki sa saaksid loobuda oma kõneajast? kas meil ei ole aega, küsib Theresa. kui on vajalik, siis ma sellest loobun, ütleb kõneleja. jah, sa saad selle aja kunagi hiljem topelt tagasi, ütleb härra esimees. nüüd, kui tõlkidele sobib, siis me äh, töötame edasi, ütleb härra esimees. Äh, Timotsi, palun. jah äh, see aeg, mis meile jäänud on ja me ei hakka tõlke siin kinni pidama liiga kaua paar minutit sul on, ütleb härra esimees. aitäh. Äh, raportöörina tegutsemise ajal ei ole mul olnud aega kogu, kõikide nende küsimustega tegeleda. ma võtan kontakti variraportööridega, meil äh, saaks siis olema äh, koosolek, see on väga hea mõte ja ma tegelen nende küsimustega, mis siin täna tõstatusid ja võib-olla ma saan mõned küsimused kohe ära lahendada. tahaksin paar asja välja tuua, kui lubate. mitte keegi Ah, mõnedes kõnedes ei olnud siin mitte midagi uut tegelikult ja me võiksime tegelikult ikkagi edasi minna, sest me oleme ju hoopis teises olukorras, kui me varem olime, praegu on palju rohkem ohtusid ning äh, kõik need, kes äh, on äh, täna sõna võtnud, on eksperdid oma valdkonnas, nad teavad, millised kõik need ohud on ja mil, mis toimumas ja nad on alati öelnud, et broneeringu infoga seotud aspektid on õiguskaitseasutustele väga olulised instrumendid ja see on väga tähtis. mina mina olen seadusandja ma esindan konkreetset riiki, aga see, millest meie siin räägime, on ükskord ometi alati äh, mingi teema, mis puudutab meid kõiki, see ei ole midagi äh, sellist äh, egoistlikku või ainult üksikindiviidi puutuvat. minu arvates on see natukene silmakirjalik, mulle see sõna ei meeldi, aga ma kasutan seda praegu. et öeldakse, et säilitamisega seatud andmed on ainult olulised ja põhiõiguste hartas olev siin on sama kõrged standardid, kui mitte kõrgemad, kui me oleme välja pakkunud äh, uue Europoli määruse puhul. meil on neljas rahapesudirektiiv, ka seal olid madalamad tingimused äh, ning äh, keegi ei esita minu vastu neid küsimusi, mis nende dokumentide või nende teemade puhul nõuti. me tahame siin rohkem äh, infot ja inimestel äh, on äh, rohkem põhjust praegu mures olla, kui see rahapesu direktiivi puhul oli. peaksite küsima endalt, miks, miks meil on sellised topeltstandardid? ning tehkem siis rahapesu direktiivi ja Europoli määruse puhul täpselt sedasama kui minu direktiivi puhul, sest see oleks siis aus lähenemine, mitte silmakirjalik mina leian, et see on ärritav, et praegu esitatakse neid küsimusi, mida nende teiste teemade puhul ei esitatud. ma üritan panna paika standardid ja kaitsemeetmed, mis meie käsutuses praegu on, mõistes, et kui me jõuame selgita-, selginenud andmekaitse te-, lahendusteni, siis kõik need kaitsemeetmed äh, kaasatakse siia direktiivi ja rohkemat ma ju teha ei saakski ma teen ettepaneku, et me läheme edasi ja ma olen väga tänulik äh, nende märkuste eest, äh, mis toetasid edasiminekut ja soovitused võtan samuti äh, sisse siia, aga härra esimees, ma leian, et see teema on väga oluline, ma olen sellega tegelenud kaks ja pool aastat. Sofile ei meeldi, et see teema siin praegu jälle meil päevakorras on, aga Sofi teemadest on väga paljud asjad meil praegu päevakorras. ning ma olen veendunud, et see teema on väga kasulik aga Sofi ei peaks eh, asetama küsimängu märgi alla seda, et minu teemad on praegu käsitlusel, samas kui tema, osad teemad, millest mina sugugi aru ei saa, on käsitluses. mina annan endast parima, ma üritan eh, välja töötada sellise sõnastuse, mis eh, vastaks teie murepunktidele. aitäh! aitäh, Timothy, tahtsin kolleegidele selgitada et äh, sõna flipping siis äh, on väga hea sõna, mida siin kasutada, tähistamaks närviminekut. nii et siis on toimumas äh, Timothy ja Vari äh, raportööridega koosolek ka ning broneeringu info on üks vastuolulisematest teemadest, mida me praegu käsitleme. koordinaatorid saavad kokku ja arutavad seda, kuidas edasi minna, võttes arvesse tänaseid sõnavõtte ning äh, on väga hea, et me seda praegu natukene äh, puudutasime, sest variraportöörid, raportöör ja koordinaator saavad nüüd edasi minna, kõik on heades kätes, aga oli väga hea, et äh, me saime praegu juba esimese sellise arvamuste vahetuse ära ära teha. aitäh, äh, kolleegid, äh, variraportöör ja raportöör selle eest, et äh, see teoks sai, aitäh!